Good morning, everybody. Good mo- tere hommikust kõigile, me alustame kohe. palun istuge oma kohtadele. So now I would like niisiis äh, tutvustaksin teile Marko Marinaarit äh, presidentuuri peadirektoraadist, kes teeb sissejuhatuse Euroopa Parlamenti ja täiskogu istungitele. nii et, et annan kohe sõna Marko Marinaarile, aitäh. Buongiorno a tutti tere hommikust kõigile ja tere tulemast siia Euroopa Parlamenti! ma tean, et teil on olnud väga, teil tuleb väga pikk päev. kõneleja katkestas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 palun pange kõrvaklapid pähe, et te kuuleksite, kuidas meie töö on korraldatud. To... niisiis, nagu ma ütlesin, me alustame tänast istungit, tere tulemast kõigile eh, kolmandale Euroopa puuetega inimeste parlamendile. selleks, et me saaksime oma istungiga alustada, annan sõna Marko Marinaarile, eh, presidentuuri peadirektoraadist, kes teeb sissejuhatuse Euroopa Parlamenti ja Euroopa Parlamendi täiskogu istungitesse. Marko, sul on sõna, palun. tere hommikust kõigile, tere tulemast Euroopa Parlamenti, seda sooviksin teile kõigepealt, ma tean, et teil on täna ees väga pikk tööpäev parlamendi ruumides, seega öö, oleme me plaaninud äh, päeva alustada väikese kirjeldusega selle kohta, mida parlament teeb, mida teevad äh, parlamendisaadikud, kellega teie olete valinud, ning ennekõike, kuidas äh, meie töö käib, käib, sellepärast et täna te töötate täpselt samamoodi, nagu tavaliselt töötavad ka Euroopa Parlamendi saadikud oma täiskogu istungil. Euroopa Parlament on üks peamistest institutsioonidest Euroopa Liidus, kuid äh, tegemist on väga erilise institutsiooniga, mis eristab teda teistest. see tähendab seda, et tegemist on ainukese institutsiooniga, mis äh, on valitud otseselt kodanike poolt nagu te kindlasti teate, iga viie aasta tagant äh, meie kõik peame minema valima selleks, et oma hääl anda Euroopa Parlamendi liikmete eest ning me valime siis saadikud, kes hakkavad siin tööl käima viie aasta vältel Nad töötavad koos äh, oma kolleegidega nõukogust ning Euroopa Komisjonist ning teistest institutsioonidest nii selleks, et äh, parandada meie õigusandlust, mis on juba olemas, seda täiendada, aga ennekõike selle nimel, et äh, uut õigusandlust välja töötada, mille eesmärgiks on alati parandada meie ting-, elutingimusi igapäevaselt saadikuid on praegu seitsesada viiskümmend neli ning äh, nad töötavad äh, erinevates komisjonides ning parlamendi delegatsioonides äh, ning hiljem nad ühinevad kõik kokku ühte saali, et töötada täiskogul, sellepärast on vajalik, et kõik nad kohtuksid ning asja koos arutaksid. saadikud istuvad samasuguses saalis, võtavad kohad sisse, nagu meie siin praegu oleme, ning nad ei ole mitte riikide delegatsioonide kaupa jaotunud, vaid äh, nad on fraktsioonide kaupa jaotatud sellepärast, et äh, parlament töötab Euroopa moel, mis on riigiüline moodus ning iga riigi saadikud äh, tulevad siia kohale ning nad liituvad äh, oma poliitilisi äh, eesmärke silmas pidades erinevatesse fraktsioonidesse. nii et äh, siis on täiesti normaalne, et te näiteks istute, ähm, istute siis kellegi teise kõrval, kes ei ole teie riiklikust delegatsioonist. kui me täiskogus töötame, siis on meil kõigepealt ennekõike saavad sõna fraktsioonide esimehed, siis aseesimehed, delegatsioonide juhid, komisjonide juhid ning siis kõik ülejäänud saadikud, nad kõik siis istuvad ka äh, tähestikulises järjekorras, nii et äh, erinevate saadikute vahel ei ole mingisugust äh, diskrimineerimist, kõik on tähestikulises järjekorras, kõik äh, saavad rääkida oma riigikeeles, oma äh, keeles, nii nagu mina praegu teen ning ka täna teie saate rääkida oma keeles, kui te seda soovite, sest juba algusest peale, juba viiekümnendatest aastatest alates on parlament andnud võimaluse kõikidele saadikutele väljendada ennast oma emakeeles. tegemist on öö, äh, demokraatliku assambleega, ning äh, iga Euroopa Liidu kodanik võib olla saadik, äh, tal peab olema siis äh, ähm, keeleline oskus väljendada ennast ta saab seda teha oma emakeeles ning samamoodi, ma kordan, saate ka täna oma emakeeles rääkida, kui te seda soovite kujutage endale ette ühte täiskogu tööpäeva, kus on üle seitsmesaja saadiku kohal ning päevakorras on väga palju asju, mida arutada kuidas seda kõike saab kontrolli all hoida, kõik saadikud tahavad ju ennast väljendada, tahavad oma arvamust avaldada. see toimub nii, pannakse paika kõneajad, see tähendab seda, iga fraktsioon oma kaalu silmas pidades või oma tähtsust silmas pidades saab äh, iga päevakorrapunkti jaoks oma aja. palju, nii palju, mida rohkem on saadikuid fraktsioonis, äh, mida suurem see fraktsioon on, seda rohkem kõneaega saab ka fraktsioon ning äh, tehnikud pannakse, tehnikud panevad äh, paika siis need kõneajad erinevatele fraktsioonidele ning igal fraktsiooni peab ise otsustama, milline saadik äh, räägib ning kui mitme minuti jooksul ta seda teha saab kõneaeg on minimaalne kolmkümmend sekundit, maksimaalselt kuus minutit suurem osa saadikutest ähm, samasuguse päeva jooksul nagu täna Äh, saab äh, min-, aega minut või kuni kaks minutit rääkida. Äh, see võib tunduda teile kummaline ning teil tekib küsimus, mida saab siis üks saadik ühe minuti või pooleteise minuti jooksul öelda, kuid tegelikult ta saab öelda väga paljut. sellepärast, et täiskogu istungit tuleb vaadata kui äh, arutelude keskpunkt või selline finaal pärast tööd, mis on toimunud juba parlamendikomisjonides, sellepärast et iga saadik tõuseb siis püsti täiskogul ning ta toob välja oma järeldused või kokkuvõtte kogu tööst, sellepärast et tegelikult kõik saadikud peavad juba olema kursis kõige sellega, mis on toimunud, kui palju tööd on tehtud ning ka teie kindlasti olete teinud väga konkreetseid ettepanekuid äh, ning toote meieni äh, siis need lõppjäreldused oma äh, arvamusest. ka teil on täna kõnelejate nimekiri ning president, kes täiskogu juhib, palub siis kõnelejal sõna võtta ning te näete, et ekraanidel, mis on siin paremal ja vasakul, hakkab siis aeg jooksma see ei ole mingi ähvardus, vaid see on teile abiks, tuletamaks meelde, et kui teil on aega antud kaks minutit, siis te peate ka sellest kahest minutist kinni pidama. mõistagi teise minuti lõpuks, kui te siis lõpetanud ei ole oma lauset, ega siis keegi ei hakka teid äh, järsult katkestama, teil on ikkagi aega antud natukene, et oma lause ja mõte ära lõpetada, kuid teid on palutud mitte kuritarvitada teile antud kõneaega. see võimaldab kõikidel äh, sõnasoovijatel rääkida niisiis ärge võetke, võtke seda kui oma vabaduse äravõtmist, vaid pigem kui äh, selline viisakus eh, žest oma kolleegide vastu. nii sellisel moel on võimalik teha nii, et me saame oma töökavaga edasi minna ning me saame läbi võtta kõik punktid, mis meil päevakorras on see aula, kus te täna olete, tegelikult ei ole üldse eh, päris täiskogu saal. Te oleksite pidanud töötama ühes teises ruumis, kuid eh, täiskogu, mis on meie saali vastas just teisel pool treppe, on ajutiselt praegu suletud, sellepärast et seal on käimas ähm, ehitustööd ning seega otsustati meie täiskogu täna viia üle siia saali ning äh, luua siis ka üks teine saal kuulamise jaoks, nii et kõik osalejad saavad ikkagi jälgida kõike, mis täna toimub, äh, kõiki päevakorrapunkte. Teie täiskogu on väga tihe ning väga sügav, see kõik on ainult ühele päevale surutud kui ehm, Euroopa Parlamendi saadikud tulevad täiskoguks kokku, siis nad töötavad neli päeva tavaliselt, nende nelja päeva jooksul on aga tööd samuti väga tihedad, kui me alustame hommikuti kaheksa kolmkümmend või kell üheksa ning töötame siis lõunapausini, seejärel toimuvad ehm, hääletused ning pärast seda tavaliselt läheb töö edasi kell kolm, me töötame kella kaheksani, siis on õhtusöögipaus ning jätkame kahe, kell üheksa eh, ning lõpetame kell kaksteist öösel ning eh, niimoodi siis esmaspäevast neljapäevani. miks on selline tihe töögraafik vajalik? vajalik on sellepärast, et aastate jooksul meie täiskogu on eh, saanud endale aina rohkem pädevusi ning äh, seetõttu pädevuste suurenedes on ka meie töökoormus suurenenud ning äh, neid õigusaktide arv on samuti suurenenud, mida me arutama peame ning seega on vajalik, et äh, kõik töö oleks hästi kontsentreeritud, et kõiki dokumente läbi vaadata, nagu ma ütlesin, neid dokumente on väga palju, aina rohkem. miks neid aina rohkem on? sellepärast, et Euroopas on meil praeguseks äh, kahekojaline, täiesti täiuslik äh, süsteem. esiteks on siis olemas Euroopa Parlament äh, ning teiseks on ministrite nõukogu, millel on võrdsed pädevused, tööd on väga palju, siis parlament ja nõukogu on võrdsed õigusloomes. Euroopa Parlamendil on pädevused peaaegu kõikides valdkondades, mis puudutavad meie igapäevast elu rohkem kui kaheksakümmend protsenti õigusaktidest äh, igas liikmesriigis on äh, Euroopa seaduste ülevõtmise tagajärg, see tähendab siis, et komisjon teeb ettepaneku mingi õigusakti loomiseks, vastuvõtmiseks, äh, ähm, siis komisjon on justkui Euroopa Liidu valitsus, seda aga tööd, töödeldakse kahes kogus esi, üks neist on siis parlament, nagu ma enne juba ütlesin, teine nõukogu, parlament on otseselt valitud äh, Euroopa linn, Liidu kodanike poolt, nõukogu, Euroopa Nõu-, Liidu Nõukogu, mida on nimetatud ka ministrite nõukoguks, kus siis äh, töötavad iga riigi ministrid koos seega on meil nõukogu, milles, äh, millesse, millesse kuuluvad äh, Ehm, valitsuste ministrid ja siis on parlament, kuhu on valitud, otseselt valitud eh, kodanike poolt saadikud. nii et me töötame koos eh, kahekojalises süsteemis selleks, et õigusaktid oleksid aina rohkem eh, paremad ning meie igapäevane elu paraneks ehm, mudel ei ole alati ehm, täiuslik, teinekord on seda ka kritiseeritud, kuid see funktsioneerib hästi ning äh, väga paljud tärkavad äh, demokraatiad on üritanud seda süsteemi äh, ka jälgida, sellepärast et see võimaldab demokraatial valitseda ning selle demokraatia nimel on parlament otsustanud ka edendada ähm, algatusi luua, nagu näiteks see, mis me täna on toimumas täna on meil väga tihe töögraafik, väga tihe päevakava, seega ma ei tahaks teilt rohkem aega ära võtta ning äh, annan uuesti sõna oma, sõna kolleegile Clarkile, et äh, ta anna, alustaks ametlikult äh, meie tööd. ma tänan teid ning soovin teile väga head ja viljakat tööpäeva, aitäh! suur aitäh, Marko! mina pidin siin saalis korda hoidma, nagu te aru saate, tuleb siis kõrvaklapid peas hoida selleks, et saada aru, mis ähm, siin toimub. tõlge on olemas kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. kui te vaatate tõlkekabiinidel äh, olevaid numbreid ja silte, siis te leiate üles ka õige kanali ning äh, ma tahaksin öelda, et kõik, kes äh, soovivad saada saali tagaotsas kuuldeaparaate, siis selleks on ka võimalus olemas. meie tänane hommikune istung kestab kaheteist kolmekümneni, siis tuleb lõunapaus ja poole kolmest äh, kuni kuueni toimub meie õhtune istung ning päev on jagatud siis kolmeks osaistungjärguks. kõigepealt kõneleme ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist ja selle rakendamisest äh, majanduskriisi kontekstis ning vaatame milline on praegune olukord puuetega inimeste õiguste rakendamisel, pidades siis silmas just nimelt praegust kriisi ja vaatame neid strateegiaid, mis aitaksid meil kriisist välja pääseda ning äh, viimasel osa istungjärgul räägime vabast liikumisest ja äh, puuetega inimeste kodakondsusest, vaatame, äh, millised on just inimeste õigused selles vallas Euroopa ligipääsetavuse akti ettevalmistamise kontekstis. igas osaistungjärgus toimub meil siis täiskogu arutelu, siin saalis olijatele ja parlamendisaadikutele antakse sõna vastavalt eelnevale eelnevalt koostatud kõnelejatele nimekirjale ja me peame kinni siis nendest reeglitest, millest juhindub Euroopa Parlament oma täiskogudel, aga tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et kõik need inimesed, äh, kes on saanud kõneaega, saavad kõneaega tõesti ainult sellel teemal, millel nad kõneaega on palunud äh, lõunasöök toimub siis Yehudi Menuhini äh, ruumis, see on kaks korrust allpool meie praegusest istungisaalist ja see on mõeldud siis kõigile delegaatidele ja ka neile, kes on siis kuulamisruumis ning saadikutele ja nende esindajatele. ja kui keegi soovib kohvi, siis kohvi tuuakse siia kuskil poole tunni pärast, nii et, et pidage vastu, kohvi tuleb varsti. umbes kell veerand üksteist ning kuskil poole mm, kuue ajal toimub meil hääletus siis resolutsiooni üle, mm, mille pealkiri on Nägemus järgmiseks aastakümneks mm, ÜRO konventsiooni ellurakendamine kriisi ajal kõik delegaadid peaksid hääletuse ajal kohal olema. see resolutsioon on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi töö tulemus, väga paljud saadi, siinsed delegaadid on esitanud muudatusettepanekuid ja esitanud kommentaare ja kõik need muudatused ja kommentaarid on ka lõppdokumenti sisse pandud. me hääletame selle resolutsiooni üle eh, siis pool kuus ning nüüd veel üks taktikaline teadaande, need delegaadid, kes äh, teevad pilte, teil on palutud välk, välku mitte kasutada ja palun lülitage välja ka oma mobiiltelefoni, sellepärast et need häirivad tõlkeaparatuuri tööd. nii et, et palun lülitage oma mobiiltelefonid välja ja kui te siit saalist lahkute, siis ärge unustage oma mobiili jällegi sisse lülitada ning nüüd äh, tutvustaksin teile lüsidalt selle resolutsiooni eelnõu lõppversiooni ja seda on siis muudetud vastavalt delegaatidelt saadud kommentaaridele ning tahaksin tänada kõiki neid, kes aitaksid, aitasid seda teksti paremaks ja täiuslikumaks muuta see resolutsioon on olemas inglise keeles ja prantsuse keeles ja samuti ka kergesti loetavas formaadis ning äh, resolutsiooni lõppversiooni tõlked saame siis äh, kõikides, äh, loodetavasti kõikides keeltes, nii et, et kui keegi on juba tõlkinud selle oma keelde, siis palun edastage see meie sekretäriaadile. see resolutsioon hõlmab kõiki teemasid, mida me täna kolme osa istungjärgu äh, raames käsitleme, meetmeid riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil ja samuti seda, mida on tehtud Euroopas ja mujal maailmas ning see on jagatud viieks peamiseks osaks. esimeses osas räägitakse nendest meetmetest, mida Euroopa Liit peab rakendama selleks, et kriisiga toime tulla. me nõuame, et reformitaks Euroopa Liidu strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend ning Euroopa puuetega inimeste strateegiat, et need rajaneksid inimõiguste õigustele ja sotsiaalsetele õigustele. Euroopa Komisjon ähm, järgmise aasta alguses äh, kavatseb välja tulla sotsiaalsete investeeringute paketiga. Äh, meil on vaja pikaajalisi investeeringuid sotsiaalkaitsemeetmetesse, tuleb ka tagada puuetega inimestele iseseisva elu võimalus, äh, juurdepääs haridusele, tööturule erilist tähelepanu tuleb pöörata noortele, naistele, äh, vanemaealistele töölistele ja puuetega inimestega, puuetega inimestele, samuti tuleb tagada juurdepääs tervishoiule, äh, ei tohi kasutada li-, liikmesriigid peavad kasutama oma tööhõivepoliitikat Euroopa poolaasta raames äh, selleks, et neid eesmärke edastada, edendada ja kõikide eesmärkide saavutamisse tuleb kaasata puuetega inimesed. nüüd resolutsiooni teises osas kutsume üles Euroopa Liitu eh, panema oma õigusaktidesse eh, sätted, mis eh, Äh, ei lubaks rahastada selliseid projekte, mis loovad tõkkeid puuetega inimestele ja samuti nõuame konkreetseid meetmeid, mis võimaldaksid raha, äh, rahastada äh, ligipääsetavust parandavatele toodetele, transpordivahenditele ja nõnda edasi. me räägime tõukefondidest, Euroopa ühendamise raha, rahastust, üle-euroopalistest võrkudest ning uuest teadusraamprogrammist ja rahvusvahelisest koostöö rahastamisest. kõikides nendes küsimustes peab Euroopa Parlament hetkel läbirääkimisi ning äh, resolutsiooni kolmandas osas kõneleme me konkreetsetest meetmetest, mida Euroopa Liit peab rakendama selleks, et äh, ÜRO konventsiooni ellu viia sealhulgas tuleb hoolitseda selle eest, et kõik seadused on kooskõlas konventsiooniga, et kedagi ei diskrimineeritaks, et taust, reformitakse kollektiivlepingute sõlmimist ning et Euroopa Liidu institutsioonid oleksid juurdepääsetavad ja parandaksid oma äh, inimeste töölevõtmise poliitikat. ning samuti keskendume nendele seadustele, mida Euroopa peab vastu võtma just nimelt ligipääsetavuse parandamiseks Äh, näiteks äh, ligipääsetavus veebilehe, lehekülgedele ja erilist tähelepanu pöörame e-, Euroopa ligipääsetavuse aktile. Äh, räägime sellest, mida me sooviksime nende õigusaktide lõppversioonis näha ja samuti kõneleme meetmetest, mis peaksid tagama puuetega inimeste vaba liikumise Euroopa Liidus ja nende võrdsuse samuti on meil konkreetsed ettepanekud, mis tulenevad otseselt tänastest aruteludest Euroopa Parlamendi resolutsioon äh, äh, mis puudutab siis äh, konventsiooni ellurakendamist, ka sellest kõneleme. Euroopa Parlamendi täiskogu Äh, peab äh, selle raporti koostamisel kaasama puuetega inimeste organisatsioone ning Euroopa Parlamendil on ka olemas rakkerühm selle konventsiooni ellurakendamiseks ja seda rakkerühma hakkab juhtima petitsioonide komisjon. samuti on vaja nõukogu resolutsiooni, Euroopa Parlamendi resolutsiooni äh, ma Äh, soovitan, et me võtame selle resolutsiooni vastu pärast seda, kui me oleme seda põhjalikult arutanud, aga nüüd annaksin sõna Janis Vardakastanisele, kes on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi president. Äh, Janis, sul on au avada kolmas Euroopa Puuetega Inimeste Parlament, palun. Κυρίες και κύριοι, daamid ja härrad, tere kõigile! mul on väga hea meel teid täna siin näha, selleks et, et me kõik saaksime ühiselt osaleda kolmandal puuetega inimeste Euroopa Parlamendil. ma arvan, et enne seda, kui ma kuulutan ametlikult selle ürituse avatuks, äh, äh, tervitame saalis Euroopa Parlamendi presidenti härra Schulzi härra Schulz peaks siia jõudma äh, äh, kolm, kell äh, üheksa nelikümmend viis. ja ma teen ettepaneku, et me ootame ära härra Schulzi ja teeme ametliku alguse siis, sellepärast et me oleme oma ajakavast praeguseks juba natukene ette jõudnud, me oleme olnud väga tõhusad. niisiis, jääme siia ruumi ning ootame ära, kuni äh, president siia jõuab, nii et, et me saaksime siis ametlikult selle väga olulise ürituse avada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 Can you, can you hear me? kas te kuulete mind? Please, please use. palun pange pähe oma kõrvaklapid. hoidke neid kogu aeg peas, niimoodi saame me ainult töötada. Be in your seats because. palun istuge oma kohtadele, sellepärast et iga hetk peaks siia jõudma Euroopa Parlamendi president ning siis on meil vaja koheselt alustada. palun istuge oma kohtadele ja olge palun kannatlikud.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 Schwebe.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

Please take your seats. palun istuge oma kohtadele And now ja nüüd oleme valmis alustama oma avaistungit. alustame siis kolmanda puuetega inimeste Euroopa Parlamendi avaistungit. meil on suur au, et meie hulgas on lugupeetud Euroopa Parlamendi president härra Martin Schulz. Euroopa Parlament on oma loomise esimestest päevadest saati olnud mitte üksnes meie tugev liitlane, vaid ka väga usaldusväärne liitlane ja toetaja. parlament on toetanud puuetega inimesi, nende pres-, perekondi, kõiki algatusi, mida me oleme teinud. Euroopa Parlament on mänginud kõigis nendes protsessides väga olulist rolli. Euroopa Parlament äh, on äh, õigusloome ettepanekud muutnud puuetega inimeste sõbralikumaks ning aidanud äh, kaasata Euroopa asjade otsustamisse rohkem puuetega inimesi. lugupeetud härra president, täna on siin peaaegu viissada puuetega inimeste organisatsioonide ja nende perede esindajat kogu Euroopa Liidust ning äh, kohal on ka puuetega inimeste organisatsioonid äh, Euroopa tasandil. meie jaoks on väga suur au, et te olete täna siin ning nüüd anname teile sõna avakõneks. härra president, teil on sõna teie oma kojas, meie kojas, Euroopa Demokraatia Kojas ma tänan, ma tänan, härra president. lugupeetud daamid ja härrad. kallid külalised. mul on suur rõõm ja au siin täna äh, avada kolmas Euroopa puuetega inimeste parlament ja eh, olen eh, eriti tänulik Jannis Vardakastanisele nende südamlike tervitussõnade eest ja minu tänu puudutab ka Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi presidenti. ma tänan Foorumi direktrissi kogu selle suure töö eest, mis ta Äh, on ära teinud selleks, et tänane üritus saaks toimuda. ma tänan teid selle suure koostöövaimu eest, mida te olete üles näidanud. ja tänu sellele saab tänane üritus toimuda juba kolmandat korda, toimub Euroopa Puuetega Inimeste Parlament see on ka kõige vanema parlamendi intergrupi töö tulemus. ja see töörühm, intergrupp on alaliseks platvormiks, kus kodanikuühiskond ja euro-, saadikud vahetavad mõtteid ja ma tahan avaldada tänu kolleegidele parlamendi intergrupist ka. ma tahan tänada kõiki, kes on osalenud intergrupi töös ja niivõrd pühendunud olnud sellele tööle. tegemist on äärmiselt eduka foorumiga, nii et suur tänu kõigile. meie tänahommikune kohtumine, mu daamid ja härrad, toimub kriitilisel ajajärgul. majandus ja rahanduskriis on nüüd juba viiendat aastat meil ja üksteist protsenti on tööpuudus, noorte tööpuudus on kaks korda kõrgem kui varasemal ajal ja mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on sattunud majanduslangusesse, mis on väga suur ja liikmesriikide valitsused on olnud sunnitud kärpima enneolematult palju oma eelarveid ja Euroopa Parlamendis eh, eh, kolleegidki peavad rinda pistma konsolideeritud eelarvega, aga ei tohi lubada, et tulevased põlvkonnad peavad hakkama kandma seda koormat, mis meie oleme nende õlule lükanud. Euroopa Parlament arvab, et kokkuhoiupoliitika, mida on Euroopa Liidus aetud, see ränkade kokkuhoiet, kokkuhoiupoliitika ei, ei ole õigustatud, sest ehm, kõik need kärped, mis on tehtud, on tabanud just kõige kaitsetumaid ühiskonna äh, rühmi ja on tõesti oht, et puuetega inimeste õigused eh, heidetakse aastakümneid tagasi ajas ja see on täiesti vastuvõetamatu. puuetega inimesed on suhteliselt vaesemad ja halvemas olukorras kui keskmised elanikkonnad rühmad. üks viiendik puuetega inimesi on vaesuspiiri lähedal, kakskümmend üks protsenti nendest on vaesuse piiril ja haridus ja äh, koolitus ja tööhõive puuetega inimeste mm, hulgas on suureks probleemiks mõnedes liikmesriikides ja selline tõrjutus on, toob kaasa väga kõrge hinna mitte ainult isikutele, keda see puudutab, vaid ühiskonnale tervikuna. puuetega inimesed peavad saama rahalist toetust, neid tuleb aidata jälle tööle ja see on ühiskonnale parem viis ja odavam viis, kui lihtsalt leppida olemasoleva tõrjutusega Euroopa Liidus on kaheksa miljonit puuetega inimest kuusteist protsenti elanikkonnast, neil on ainult piiratud juurdepääs haridusele ja tööturule või on see täiesti olematu, see juurdepääs. ja eriti praegusel kriisi ajal on see eriti suureks probleemiks. ühiskond eh, peab võimaldama inimestel välja arendada täiel määral oma potentsiaal ei saa, et nii suur ressurss jääb kasutamata. mida me saame ära teha Euroopa Liidus paremini, me oleme kokku leppinud sektori põhistes õigusaktides, näiteks lennundussektoris ja mujal transpordisektoris ja Euroopa Parlament kaitseb puuetega inimeste õigusi ja eriti kui asi puudutab uusi algatusi, siin on Euroopa Parlament alati olnud eelkäijaks, avangardiks, eestvedajaks. me oleme rääkinud ohvrite õiguste direktiivist viimasel ajal palju ja me oleme jälle näidanud, et meie peame neid inimesi eriti toetust vajavaks ja tuge vajavaks ja Euroopa Parlament seisab hea ka selle eest, et Euroopa institutsioonid praktikasse rakendaksid selle ise, mida nad nõuavad liikmesriikidelt. aastal kaks tuhat üheksa me tervitasime härra Adam Košat Ungarist, tema on esimene kurt saadik Euroopa Parlamendis ja ta on suureks eeskujuks kõigile. ja praegu me reformime oma personalimäärust ja mõtleme ka puuetega inimeste peale, kes on tööl Euroopa Liidus ja mõtleme ka nende pereliikmete peale. meil on integratsiooniprogrammid praktikantidele ja meil on ka tööl lepinguga inimesed, kellel on puue. aga see eh, on kõik väikesed sammud suuremas plaanis, eh, kui me mm, mõtleme Äh, tuleviku peale, siis meil ei ole sellest kõikehõlmavat nägemust. meil on vaja puuetega inimeste probleemid ja aspektid integreerida kõikidesse poliitika aspektidesse, transpordist kuni ühtekuuluvuspoliitikani välja, teadusuuringutesse, fiskaalkoordineerimisse. ka riigihangete äh, puhul on vaja mõelda nendele inimestele ja samuti arenguabi küsimustega tegeledes. meil on vaja holistilist lähenemisviisi. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid on ühinenud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. ja kui see konventsioon korralikult ellu viia ja kui kodanikuühiskond on korralikult kaasatud, siis on seegi osa terviklikust nägemusest, mida ma teile tutvustasin hetk tagasi. ja sellest lähtudes on Euroopa Komisjon praegu kaalumas õigusakti, Euroopa Liidu ligipääsetavuse akti puuetega inimestele. Euroopa Parlament tervitab ja pooldab seda, et see Euroopa ligipääsetavuse akt kiiresti vastu võetud saaks. samas tuleb mõista, et meil on vaja eh, põhjalikke ja hästi läbimõeldud ettepanekuid ja siis me saame neile oma et-, heakskiidu anda. igasugused üldised avaldused, mis ei ole piisavalt põhjalikud ja üksikasjalikud, ei vii meid edasi ega pälvi meie toetust. täna Euroopa Parlament, aidates korraldada seda üritust, näitab, et ta on endiselt puhen-, pühendunud puuetega inimeste õiguste kaitsele ja edendamisele. mina isiklikult olen kindlalt veendunud selles, et ühiskonna arengu proovikiviks on see, kuidas see ühiskond kohtleb oma kõige kaitsetumaid elanikke. on vaja jätkuvalt võidelda probleemide vastu, mis nendel inimestel on. tähtis on tagada juurdepääs haridusele, tööturule, puuetega inimestele ja on vaja kaotada tõkked ka tervishoiule ligipääsetavuse teelt. kõik need tõkked peavad kaduma meil on vaja töötada solidaarsuse ja kaasamise vaimus ja võidelda selle eest, sest paraku solidaarsus ja kaasatus ei ole veel enesestmõistetav meie ühiskonnas. ma soovin teile viljakat tööpäeva siin parlamendis ja huvitavaid arutelusid. ma vabandan teie ees sellepärast, et ma ise ei saa teie aruteludes kaasa lüüa. ma saan paraku jääda siia vaid teie tööpäeva avamiseks, sest täna toimub terve rida paralleelseid üritusi siin kojas, kus ma pean osalema. Euroopa Parlamendi presidendil on au, aga samas ka kohustus eh, osa võtta nendest üritustest, mis siin majas toimuvad ja minul lasub ka kohustus neid koordineerida, nii et palun ärge arvake, eh, et ma kerge südamega siit lahtun ja et ma olen lugupidamatu. ma lihtsalt täidan oma kohustusi, aitäh. lugupeetud president, me teadsime juba enne, et te olete väga pühendunud puuetega inimeste õigustele. et te olete meie poolel, meie võitluses kaitsta puuetega inimesi kriisi tagajärgede eest. ning meie oleme need, kes paraku selle kriisi äh, tõttu kõige esimesena kannatavad, nagu ka teie ütlete, me saame aru, et teie kohustused sunnivad teid meie juurest lahkuma, aga me teame ka, et teie vaim jääb meiega. ning meie kõigi nimel tahaksin teid isiklikult tänada teie pühendumuse eest sellele üritusele, tahaksin teid tänada teie toetuse eest, selle toetuse eest, mida Euroopa Parlament on meile osutanud ning samuti tahaksin tänada Euroopa Parlamendi saadikuid, kes on toetanud seda, et peaaegu kõik liikmesriikide delegatsioonid on saanud siia täna tulla. suur aitäh selle eest, et te leidsite aega siia tulla ning jääme ootama viljakat koostööd sellel väga keerulisel ajal. ning on selge, et need ajad on tõesti Euroopa jaoks väga keerulised, aitäh! Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ladies, uh... daamid ja härrad, lugupeetud külalised ja osalejad. tere tulemast teile kõigile eh, kolmandale Euroopa eh, Euroopa puuetega inimeste parlamendile. tegemist on väga tähtsa üritusega, mis leiab aset väga keerulisel ajahetkel Euroopa puuetega inimeste liikumine täna äh, siin äh, selles saalis, kus on koos niivõrd palju suurepäraseid inimesi, on võimalus arutada ning leppida kokku strateegia osas, millest saame juhinduda eelseisvatel aastatel kaks eelnevat Euroopa puuetega inimeste parlamenti toimusid samuti väga olulistel ja ajaloolise tähtsusega hetkedel. esimene neist toimus detsembris tuhat üheksasada üheksakümmend kolm ning äh, seda äh, korraldas TPI. mina olin nende hulgas, kellel oli õnn sellel parlamendil osaleda. tegemist oli ajaloolise tähtsusega üritusega, äh, sellepärast et see toimus esimesel Euroopa puuetega inimeste päeval, siis, siis toimus detsembris tuhat üheksasada üheksakümmend kolm see üritus. sellel aastal ÜRO võttis vastu ÜRO äh, standardreeglid, mis puudutasid võrdsete võimaluste loomist puuetega inimestele. teine Euroopa puuetega inimeste parlament toimus kahe tuhande kolmandal aastal. see oli Euroopa puuetega inimeste aasta. ning nüüd oleme me jõudnud siis kolmanda parlamendini. kaks eelnevat parlamenti andsid hoo äh, puuetega inimeste probleemide ja õigustega tegelemisele. Äh, pole kahtlust, et edusammud on aset leidnud. väga paljudes valdkondades, näiteks tööhõives, sotsiaalkindlustuses, uute tehno-, tehnoloogiate vallas transpordiliikide vallas, struktuurifondide vallas, riigiabi vallas, riigihangete vallas, inimõiguste vallas. Äh, need oleksid vaid mõned näited valdkondadest, kust edusammud on toimunud. aga samuti, äh, kallid kolleegid, täna seistes silmitsi selliste keeruliste aegadega Euroopa Parlament, ähm, Euroopa puuetega inimeste parlament on ilmselt üks kõige olulisemaid ja vajalikumaid üritusi üldse. me kannatame Euroopas. me seisame praegu silmitsi ühe kõige hullema puuetega inimeste taandar-, äh, õiguste taandarenguga ja ometigi oleme me nende õiguste eest aastakümneid võidelnud. mitte kunagi ajaloo jooksul, mitte kunagi varem ajaloo jooksul ei ole puuetega inimeste õigusi niivõrd tunnustatud õiguslikes sätetes ning poliitikute sõnavõttudes ning mitte kunagi äh, varem ei ole me tegelikkuses seisnud silmitsi nende õiguste kahanemisega ja lausa otseste meetmetega meie õiguste vastu äh,. Neid õigusi on piiranud ja kahandanud meetmed, mida on rakendanud liikmesriigid ning enamasti on neid meetmeid toetanud ka Euroopa Liit. Euroopa poliitilised juhid ei oma selget ja sidusat plaani või strateegiat, kuidas sellest kriisist välja pääseda. ei ole mingit ühist nägemust sellest, millised oleksid need sobivad meetmed, mida tuleks rakendada selleks, et kaitsta puuetega inimesi, kaitsta neid kriisi eest, sest meie ju ei ole selles kriisis süüdi. meie tänane parlament on võimalus näidata Euroopa Liidu liidritele, et asjadele saab reageerida ainult ühtemoodi. me saame reageerida ühtemoodi sellele kriitilisele olukorrale, milles me praegu oleme. ja see reageering on väga lihtne ja väga euroopalik. meil on vaja rohkem demokraatiat, rohkem osalust ja rohkem äh, ühtset tegutsemist Euroopa Liidu institutsioonide tasandil, Euroopa Liidu institutsioonid peaksid arvestama Euroopa Liidu ajalooga, inimõigustega. täna on meid rohkem, me oleme tugevamad, meie häält peaks rohkem kuulda olema ning täna me oleme Euroopa demokraatia kojas me oleme siin selleks, et nõuda oma õigusi. me oleme siin selleks, et nõuda, et meiega arvestatakse, kui otsuseid langetatakse, et meie häält võetakse kuulda. aga enne, kui ma kõnelen tulevikust, tahaksin meenutada neid meie hulgast, kes on kõige kaitsetumad. puuetega naisi, puuetega noori, puuetega lapsi. puuetega inimesi, kes vajavad väga suurt toetust. ning loomulikult me ei peaks neile ala, mitte ainult mõtlema, me peame ka tegutsema selleks, et kaitsta neid, kaitsta neid meie seast, kes endiselt elavad eh, institutsioonides, raviasutustes, hooldusasutustes. meil on vaja, eh, et me saaksime iseendi eest kõnelda, ilma et meie, meie sõnu vahendaksid teised meil ei ole vaja siia väliseid vahendajaid. me peame saama kõnelda otse ka Euroopa Parlamendi liikmetega, selle koja liikmetega. me oleme siin selleks, et arutada ja võtta vastu resolutsioon, mis suunab meie tegevust tulevikus. see Euroopa puuetega inimeste parlament peab paika panema suunised kõigile sidusrühmadele, suunised puuetega inimeste jaoks järgmiseks aastakümneks. meil on vaja Euroopa jaoks uut kava, uut kava puuetega inimeste jaoks. kriis on varasemad süsteemid hävitanud. kõik varasemad ettekujutused ja seisukohad on kokku varisenud strateegiad, mida me varem oleme vastu võetnud, ka üsna hiljuti, on juba liiga vanad ja ei ole enam kohased. Euroopa täna on palju hoopis teistsugune. ja Euroopa äh, muutub lähitulevikus veelgi erinevamaks. niisiis, vanad retseptid enam ei toimi Äh, plaan Euroopa ja puuetega inimeste jaoks äh, peab rajanema inimõigustele. kogu Euroopa poliitika, kõik Euroopa seadused peavad olema kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. mitte ühe, ühtegi senti ei tohi kulutada sellistele struktuuridele ja teenustele, millele puuetega inimestel puudub juurdepääs. Euroopa ligipääsetavuse akt peab olema tõesti õigusakt, mis tagab meile tõelise ligipääsetavuse virtuaalsele keskkonnale, looduslikule keskkonnale, kaupadele ja teenustele. kallid kolleegid loosung mitte midagi meie kohta ilma meieta ei ole lihtsalt loosung, lihtsalt sõnakõlks. see on meie eluviis. praeguse kriisi tingimustes, kus me oleme ilma jäänud õigustest, teenustest, kus me oleme jäänud ilma Euroopa sotsiaalmudeli südamest. on vaja Euroopa puuetega inimeste liikumist, mis oleks veelgi ühtsem ja veelgi tugevam ning mis jätkaks võitlust selle eest, et kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi. on äärmiselt oluline, et sellelt tänaselt ürituselt läheme me tagasi koju otsusekindlatena, otsusekindlatena teha kõik, mis meie võimuses selleks, et endid kaitsta, kaitsta end säästumeetmete eest, mis on otseseks rikkumiseks ja nende õiguste äh, jalge alla tallamiseks, mida me oleme saanud äh, ÜRO Äh, puuetega inimeste õiguste konventsiooni läbi. mul on au ja ajalooline võimalus äh, pühapäeval osaleda Madridis suurel meeleavaldusel, mille korraldab Hispaania puuetega inimeste liikumine samasugune meeleavaldus on toimunud ka Kreekas ja ma tean, et ka Portugalis, Ühendkuningriigis, Iirimaal ja paljudes teistes riikides on sellised üritused plaanis. me peame oma tegevuse radikaalsemaks muutma. niisiis, tahaksin teid veel kord tänada selle eest, et te olete täna siia tulnud ning soovin teile kõigile, soovin meile kõigile väga edukat parlamenti ning nüüd annan sõna proua Matsoonile, kes on Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni esinaine ja samuti proua Foldesile, kes on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi asepresident ning nemad juhatavad siis meie esimest osa istungjärku. niisiis, mitte midagi meie kohta ilma meieta see on sõnum, mida tuleb viia meie küladesse, linnadesse, inimeste südametesse. ja mitte ainult puuetega inimesteni, vaid kõigi Euroopa kodanikeni, aitäh! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma tahaksin tervitada kogu südamest kõiki, kes on tulnud siia tänasele esimesele osaistungjärgule. Äh, me kõneleme ÜRO puuetega inimeste konventsioonist ning selle rakendamisest. selle konventsiooni rakendamisest majanduskriisi taustal. proua Matsooni juhatab seda osaistungjärku aga minu arvates oleks kõigepealt hea, kui ma natukene tutvustaksin seda konventsiooni, sellepärast et me hakkame tänasel osaistungjärgul ju kõnelema selle konventsiooni rakendamisest. tegemist on konventsiooniga, mis võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal ÜRO Peaassambleel ning äh, see on konventsioon, mis, mille väga paljud riigid lühikese ajaga on ratifitseerinud see konventsioon on midagi sellist, mille üle peeti läbirääkimisi kõiki sidusrühmi kaasates, see tähendab, et kaasatud olid ka puuetega inimesed ning nende pered. Äh, nemad said osaleda aktiivselt selle konventsiooni koostamises. Äh, selle konventsiooniga muutus suhtumine ning täna me ei kõnele enam füüsilistest või muudest kahjustustest, piirangutest, me kõneleme takistustest ja tõketest, mis ei lase puuetega inimestel täiel määral ühiskonnas osaleda. meie et äh, puuetega inimestel on väga suur potentsiaal aidata kaasa ühiskonna probleemide lahendamisse. Nende panus on väga suure väärtusega ning me teame, et me peame kaasama puuetega inimesed poliitilisse protsessi äh,, poliitikate planeerimisest nende ellurakendamiseni välja. me peame inimesed kaasama seaduste koostamisse, nende seaduste ellurakendamise kontrollimise üle. puuetega inimestele peab, tuleb, tuleb tagada täieõiguslik osalemine kogu protsessi vältel. Äh, ja konventsioon on äh, esimene rahvusvaheline inimõiguste konventsioon, millega Euroopa Liit äh, on liitunud ja mille ta on ratifitseerinud. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on sellele konventsioonile alla kirjutanud ja ka kakskümmend neli neist on selle juba ratifitseerinud. selle konventsiooni ratifitseerimisega võttis Euroopa Liit endale kohustuse konventsioon ellu rakendada hoolitseda selle eest, et äh, puuetega inimeste seisukohti arvestatakse Euroopa Liidu poliitikas. Äh, konventsiooni ellurakendamine peab algama sellest, et vaadatakse läbi olemasolevad õigusaktid, hoolitsemaks selle eest, et nad on ko kooskõlas ÜRO konventsiooni sätetega. niisiis iga poliitikavaldkond, mis on Euroopa Liidu pädevuses, tuleb äh, selle konventsiooni valguses uuesti läbi vaadata. iga üks meist peab tegema selle nimel tööd, see kehtib nii Euroopa Parlamendi kohta kui Euroopa Komisjoni kohta kui ka nõukogu kohta ning ka teiste poliitiliste organite kohta, näiteks Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee kohta. on väga oluline, et kõik töötavad ühiselt hoolitsemaks selle eest, et see konventsioon tõepoolest muudab puuetega inimeste elu ja olukorda konventsiooni ellurakendamine on äh, selle, selle konventsiooni ellurakendamiseks on loodud ka seirekomisjon ning äh, Euroopa Puuetega Inimese Foorum on selle osaks. see tähendab ka seda, et me hakkame tegema koostööd Euroopa Petitsioonide Komisjoniga, Euroopa Komisjoniga, Euroopa Ombudsmaniga ja Põhiõiguste Ametiga ning me loodame, et kõik Äh, osalejad äh, omavad äh, nii mandaati kui ka rahalisi vahendeid, et oma tööd korralikult teha väga oluline on juhtida tähelepanu sellele, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon saadab siis ÜRO-le raporti selle kohta, kuidas puuetega inimeste õigusi on ellu rakendatud. me loodame, et see on tõesti väga oluline raport et selle raporti koostamise käigus vaadatakse, millised tulemused on saavutatud, vaadatakse tulemusi kriitilise pilg, pilguga ning äh, siis võime juba öelda, kui suured meie edusammud on olnud. see raport on üks väga oluline nurgakivi tegevuskavaks, kus äh, pannakse siis tulevikus paika see, kuidas Euroopa Liidu konventsiooni Euroopa Liidu tasandil hakatakse ellu rakendama. väga oluline on juhtida tähelepanu sellele, et ei Euroopa Liidu tasandil ega ka liikmesriikide tasandil eh, ei tohi viidata majanduskriisile kui vabandusele mitte ellu rakendada ÜRO konventsiooni sätteid. Eh, väga paljud inimesed on eh, näinud väga palju vaeva selleks, et saavutada neid tulemusi, mis meil hetkeks on. jutt käib tulemustest, jutt käib teenustest, mille alusel me saame osaleda hariduses, tööhõives saame taotleda endale abi. ma arvan, et me peame säilitama ja alles hoidma need saavutused. me peame konventsioonist lähtuvalt neid edasi arendama, me peame suhtuma väga tähelepanelikult sellesse, et oleks kaasatud need inimesed, need organisatsioonid, kes esindavad puuetega inimesi, need organisatsioonid peaksid olema kaasatud Euroopa kriisist väljaaitamisse. me peame vaatama, kuidas on kriis mõjutanud puuetega äh, inimesi, nende tööhõivevõimalusi, nende haridusvõimalusi ning nende juurdepääsu teenustele, mis võimaldavad neil äh, ühiskonnaelus aktiivselt osaleda. me oleme näinud, et Äh, kriis äh, on äh, lihtsalt viinud sellele, et need grupid ühiskonnas tõrjutakse. me peame vaatama, millised on meie ülesanded ÜRO konventsiooni ellurakendamisel, me peame paika panema prioriteedid, me peame tulema välja lahendustega, mis aitavad tõrjutuse vastu võidelda. mulle tundub, et Euroopa Liidul on selles kõiges väga oluline roll eriti kui arvestada, et Euroopa Liit on selle konventsiooni üks osapooli nii maailmas kui ka Euroopas jälgivad puuetega inimesed väga tähelepanelikult, mida Euroopa teeb, kuidas Euroopa rakendab ellu ÜRO konventsiooni. niisiis, pärast sellist lühikest sissejuhatust annaksin nüüd sõna Roberta Angelillile, kes on Euroopa Parlamendi asepresident ning tervitaksin teda meie hulgas ning paluksin, et tema teeb sissejuhatava sõnavõtu sellesse teemasse, aitäh! Grazie. aitäh, aitäh, et te organiseerisite Euroopa Parlamendis sellise olulise kohtumise, mis on niivõrd rohkearvulise osavõtjatega ning ma tahaksin teid tervitada eh, kui eh, asepresident ning samuti kõrgetasemelised eh, töörühma juhataja, kes võitleb äh, võrdsete võimaluste eest ning diskrimineerimise vastu ning meie töörühma töö on keskendunud sellele, et me võitleme igasuguse diskrimineerimise vastu ning üritame kõikidele tagada võrdsed võimalused. Äh, minu arvates on äärmiselt oluline selline üritus, nagu meil siin täna toimub äh, meie parlamendi hoones, see näitab, näitab, kuidas on võimalik paremini puuetega inimeste vajadusi äh, esile tõsta ning et see üritus toimub Euroopa Parlamendis, tõstab esikohale või nähtavamaks kõik need äh, probleemid, millega me silmitsi seisame ning aitab paremini lahendusi leida ning samuti teadvustab äh, paremini kõikidele äh, millised probleemid meil on, teavitab äh, sellest, milliseid strateegiaid me peaksime kasutusele võtma, millised on parimad äh, praktikad äh, ning samuti on niimoodi võimalik rõhutada seda, kui olulised on väärikus, inimeste heaolu, eriti just ähm, puuetega inimeste puhul seega teenuste küsimus on ning eelarve küsimus äh, Äh, tegemist on konkreetsete vahenditega ning väärtustega, sellepärast et erinevus on väärtus mina leian, et äh, puuetega inimesed peavad äh, olema paremini arvesse võetud, äh, nad on lihtsalt teistmoodi võimelised, nad on võimelised kõike tegema, kuid natuke teistsugusel moel, võrreldes ütleme, tavaliste inimestega, nende võimed on teistsugused mõistagi me peame panema mm, paika öö, head tingimused öö, Eh, erivajadustega inimestele, selleks et nendele oleks tagatud teenustele võrdne ligipääs, eh, nii nagu see on võimaldatud eh, siis teistelegi inimestele me peaksime andma neile võimaluse juurdepääsule tööle, neil peavad olema võrdsed võimalused, sellepärast et nad on täpselt samasugused Euroopa Liidu liikmed, nii nagu ka kõik teised. puuetega inimesed Neid on Euroopas ligi kaheksakümmend miljonit, seega see on väga suur arv ning seda tuleb tähtsustada see ei ole mingi erand või mingi väike vähemus, tegemist on suure kodanike arvuga ning seega me peame kaitsma väärtusi ning õigust võrdsetele võimalustele ning ligipääsu tagamisele ligipääs ei tähenda mitte ainult seda, et me võtame ära arhitektuurilised tõkked, me peame kõrvaldama ka kõik teised tõkked, nagu näiteks teenuste puudulikkus või näiteks poliitikate või meetmete puudulikkus, mis oleksid kohased äh, puuetega inimestele, need on, väga sageli me peame kõrvaldama selliseid tõkkeid äh, nagu näiteks eelarvamused, äh, mis tõkestavad väga sageli puuetega inimeste juurdepääsu. mis puudutab ligipääsu, ma tahaksin tuua näite ainult. ainult viis protsenti kõikidest avalikest, avalike asutuste interneti lehekülgedest eh, on garanteeritud eh, ligipääsetavatena ka eh, teistsuguste, teistsuguste vajadustega inimestele või siis puuetega inimestega. seega kõikides liikmesriikide hulgast ainult viis protsenti on see arv Martin Schulz juba nimetas mõningaid meetmeid, äh, mida me oleme rakendamas äh, just siin Euroopa Parlamendis, äh, selleks, et panna paika töötingimused Euroopa Parlamendi töötajatele ning ka puuetega inimestega, inimestele, selleks, et nad saaksid vabalt ning hästi oma tööd teha me oleme üritanud kõrvaldada kõik arhitektuurilised tõkked, äh, liftid, äh, samuti rambid ligipääsevaks äh, sissepääsu juures, kõik see on tehtud palju paremini ähm, ligipääsetavaks puuetega inimestega. kuid Euroopa Parlament peab pingutama veelgi selleks, et meil oleks parem koordineeritus kõikide kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, selleks et poliitikaid ellu rakendada, neid poliitikaid, mis oleksid vastavuses meie väga keerukate väljakutsetega. ning majanduskriis on kindlasti neid veelgi enam äh, raskendanud, neid meie majandustingimusi ning meie väljakutseid ning kokkuvõtteks tahaksin ma rõhutada ühte probleemi, mis mulle on väga südamelähedane, lapsed ning puuetega lapsed just eriti. Euroopas on ligi viisteist miljonit last, kes vajavad eritingimusi õppimiseks ja viisteist miljonit on väga suur arv. ning need lapsed on kuusteist kuni üheksateist aastased kes, kelle hulgas on koolist väljalangemise arv ligi nelikümmend protsenti. see tähendab seda, et need noored, ei, neil ei ole tagatud äh, koolidele piisav äh, ligipääs, äh, nad lõpet-, nad jätavad kooli sinnapaika, nad ei saa haridusteed jätkata ning täiskasvanud peast on nad ühiskonnast tõrjutud ning neil ei ole tööle ligipääsu. viimased andmed ütlevad, et vaesuse määr puuetega inimeste hulgas on üle seitsmekümne protsendi võrreldes keskmisega äh, teiste äh, Euroopa Liidu kodanike hulgas. seega on ilmselge, et kui lapsed jäävad koolist kõrvale, neile ei tagata piisav ligipääs koolile, haridusele, see tähendab seda, et nad on määratud vaesuses elama. tegemist on väga olulise teemaga, eriti praeguses majanduskriisis ning seda näitab ka üks viimane uurimus, mille on äh, läbi viinud Eurobaromeeter. tundub, et äh, tööturu diskriminitsee-, tööturu diskrimineerimine on äh, suurenemas, eriti selles osas, mis puudutab äh, puudutab puuetega inimesi, nende diskrimineerimine ja see on suurenemas praeguse majanduskriisi raames. ning ma tahan kokku võtta oma kõne, öeldes, et ma õnnitlen teid tänase päeva puhul ja ma soovin teile head tööpäeva ning kindlasti ei pea olema puuetega inimesed need, kes kannatavad praeguse majanduskriisi tõttu. Euroopa Liidu institutsioonid peavad pingutama selleks, et solidaarsust alal hoida, sotsiaalset ühtekuuluvust kinnitada ning institutsioonidel on kohustus mitte kõrvale jätta või hüljata neid, kellel on selleks just suurem vajadus, kes vajavad abi kõige rohkem, aitäh! ma tänan proua Angelilli selle sõnavõtu eest. ma arvan, et ma saan teha järelduse, et te olete nõus sellega, mida meie siin ütlesime, et väga tähtis on, et haridusel oleks kõigil juurdepääs. me peame seda kõige-kõige tähtsamaks sest ainult tänu haridusele on võimalik tagada tööhõive tulevikus puuetega inimestele ja ära hoida nende vaesus. aga nüüd ma annaksin sõna kaasjuhatajale Erminia Matsoonile. tema on petitsioonide komisjoni juht ja see on väga tähtis komisjon tere hommikust kõigile. ma tänan selle eest, et olete korraldanud niivõrd tähtsa kohtumise. ja ma tahan öelda, et mul on suur heameel selle üle, et minulgi on nüüd võimalus sõna võtta niivõrd äh, delikaatsel ja tähtsal teemal. puuetega inimeste Eh, teema on kesksel kohal Euroopa Liidus, aga minul isiklikult on see ülimalt tähtis teema ja samuti minule kui petitsioonide komisjoni eh, esimehele samuti väga tähtis teema. Eh, ma saan aru, et siin alguses olid mõned raskused selle kohtumise korraldamisega, aga tänu teie sellisele eh, kindlameelsusele oleme nüüd täna kõik siin koos. esimene samm Euroopa Liidus tehti Amsterdami lepinguga. Amsterdami leping artikliga kolmteist pani Euroopa Liidule kohustuse kaitsta puuetega inimesi diskrimineerimise vastu. Eh, pärast seda, kui allkirjastati ja ratifitseeriti ÜRO konventsioon e, lisandus veelgi lubadusi Euroopa Liidu poolelt ja e, kõigepealt kohustus kõrvaldada tõkked e, inimeste teelt, kellel on puue, et nad saaksid täiel määral ühiskonnaelus kaasa luua. kümneaastane puuetega inimeste strateegia oli andis Euroopa Liidule tervikliku raamistiku ÜRO konventsiooniga seoses on Euroopa Liidus tegelev Euroopa petitsioonide komisjon, ombudsman, Euroopa puuetega inimeste foorum, teie kõik te tegelete, tegeleme nende probleemidega, see on see raamistik milles meie komisjonil on samuti oma roll, meie kaitseme ka puuetega inimeste õigusi oma töös. ja meie komisjon annab oma panuse eh, puuetega inimeste kaitsmisse. meie sekkume siis, kui liikmesriigid rikuvad puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja meile tulevad petitsioonid nendelt inimestelt, kes Euroopa Liidus leiavad, et eh, midagi toimub, mis rikub nende õigusi ja on vastuolus ÜRO konventsiooniga. me pöördume konventsiooni teksti juurde regulaarselt oma töös ja me koostame aastaaruandeid, omaõigutuslikke aruandeid, arvamusi, mm, oleme tegevad sotsiaalmeedias, koostame bülletääne ja petitsioonid, mis tulevad puuetega inimestelt, eh, käsitlevad neid tõkkeid, mis ei luba puuetega inimestel teostada nende õigusi Euroopa Liidu kodanikena. näiteks haridussüsteemile juurdepääs, tööhõivele juurdepääs, kindlustus, finantseerimine või ühistransport eh, ja sellised petentsioonid mm, panevad meid otsima väljapääsuteid nendest probleemidest ja meie komisjon on kogu aeg võidelnud diskrimineerimise vastu äh, mida kohaldatakse puuetega inimestele mõnel pool ja meie oleme seisnud selle eest, et võrdselt koheldaks ka puuetega inimesi ühiskonnas. meil kodanikud pöörduvad tihtipeale oma probleemidega meie poole. mõned näited, juba aastal kaks tuhat üheksa meie komisjon võt-, sai petitsiooni, kus oli üle miljoni allkirja, kus paluti, et Euroopa Liidu kõigis tegevuspoliitikates mõeldaks ka puuetega inimeste kaitsmise peale ja meie komisjon on mitmel puhul pöördunud nõukogu poole selleks, et vastu võetaks diskrimineerimise vastane direktiiv, et tõesti kaitsta inimeste juurdepääsu sotsiaalkindlustusele ja sotsiaaleelistele, tervishoiule, haridusele, teenustele ja kaupadele nüüd, mis puudutab struktuurifondide kasutamist, siis hiljuti me saime petitsiooni, kus dokumenteeritakse sellest, et kuritarvitatakse struktuurifondide rahasid ja seda teevad mõned Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriigid, kes on investeerinud eh,, investeerinud struktuurifondi rahad eh, institutsioonidesse, hooldusasut-, muutustesse, mis ei ole olnud puuetega inimeste eh, toetusega ja vastuolus ka on vastusele viidatud, mis on puuetega inimeste kaitsestrateegiale ja eh, puuetega inimeste probleemide arvesse võtmine peaks olema eeltingimuseks, kui hakatakse rahastama mingit projekti Euroopa Liidus. puuetega inimeste probleemid tuleb integreerida kõikides tegevuspoliitikatesse Euroopa Liidus ja komisjon on seda lähenemisviisi tunnustanud ja loodame ka, et nõukogu teeb seda. üks petitsioon Lucy Stewart juhtumi kohta puudutab Euroopa Ühendkuningriigi kodaniku probleeme, kes jäi ilma oma puuete eh, tõttu talle eraldatud toetustest, sest ta oli teise riigi kodanik, kes tuli elama Ühendkuningriiki. ja pärast seda, kui ta läks oma perekonnaga Hispaaniasse, siis need probleemid jätkusid. ja siin on nüüd eelotsus Euroopa Kohtult ja see on tõesti verstapostiks äh, kohtulahendites aastast kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat üksteist lõplik kohtutus langetati ja öeldi, et äh, kui sotsiaalkindlustussüsteemiga on tegemist, siis tuleb äh, tagada sotsiaaltoetused ka liikudes teise riiki. nii et äh, petitsioonide komisjon eh, on selgitanud neid küsimusi ning eh, töötab käsikäes Euroopa Komisjoniga ja pärast seda kohtulahendit petitsioonide komisjon nõudis, et peetaks kinni eh, niinimetatud haigustoetuste, puuetega inimese toetuse Eh, transporditavuse põhimõttest eh, ning täiskogulgi on arutatud neid teemasid, kuidas tagada paremini puuetega inimestele eh, juurdepääs raamatutele, kirjasõnale. meil on kaks petitsiooni selle kohta laekunud meie komisjonile ja komisjon nõuab, et tuleb kinni pidada rahvusvahelisest õigusaktist mis teeb erandi puuetega inimestele eh, tagamaks juurdepääs kirjasõnale, eh, erand oma intellektuaalomandi kaitse normidest. Eh, liikmesriigid aga on vastu seisnud sellele, et anda komisjonile siduv mandaat selle rahvusvahelise õigusakti üle peetavatel läbirääkimistel. aga siduv konventsioon on vajalik ja meie komisjon toetab seda. me oleme saanud nüüd volinik Barnielt vastuse, et ta on täielikult pühendanud oma lähenemisviisile, et on vaja siduvat lepingut rahvusvahelisel plaanil ja see peab olema siduv kõikidele liikmesriikidele. ja äh, meil on väga palju raporteid, omaalgatuslikke raporteid, arvamusi koostatud nendel teemadel. aga ma räägin vaid käesoleva aasta tegemistest. me oleme koostanud arvamuse raporti kohta, kus käsitleti õiguste ja kodanikkonna programmi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja sealgi räägitakse sellest, on vaja konventsiooni paremini ellu rakendada ja et on vaja eraldada piisavad rahalised vahendid puuetega inimestele, et nad saaksid täiel määral oma kodanikuõigusi kasutada, nii nagu see on aluslepingutes ja rahvusvahelistes instrumentides kirjas. raport võeti võeti vastu libe komisjonis, samuti justiits- ja siseasjade komisjonis käesoleval nädalal nüüd, mis puudutab kriisi. siis meiegi leiame, et majanduskriis äh, on äh, väga suurte ohtu pannud puuetega inimeste õigused ja tihtipeale kasinusmeetmed on tegelikult sammuks tagasi puuetega inimeste jaoks. julgeolekukindlustusmaksed on hakanud viibima, toetusi on vähendatud ja kriis ei võimalda liikmesriikidel rakendada vajalikke meetmeid selleks, et oma poliitilisi kohustusi täita puuetega inimeste ees. liikmesriigid peavad oma sotsiaalpoliitikat uuesti läbi kaaluma ja tõesti tagama korraliku sotsiaalkaitsesüsteemi ja vaesuse vähendamise programmid. võib-olla läheb vaja struktuurilisi reforme selleks, et reformida puuetega inimestele pensionide ja töövõimetuse abirahade maksmine. inimesed peavad saama reisida, töötada, olla iseseisvad ja selleks tuleb neid aidata ja see kõik peab toimuma kulude eh, kärpimise oludes. Flexicurity elukestev õpe on midagi, mida tuleb edendada ja toetada võimalikult laialdaselt ning liikmesriikidel on vaja eh, kontaktpunktid luua, kus puuetega inimesed ja nende perekonnad saavad ka informatsiooni ja halduslikku nõu, kui neil seda vaja on ja samas Eh, üldised arusaamad nendest probleemidest, mis puuetega inimestel on, vajavad ka muutmist. tähtis, et meil oleksid jõukohased strateegiad ja meetmed liikmesriikide ja Euroopa Liidu tasandil. Euroopa määruse ettepanek ma hakkan lõpetama. määruse ettepanek struktuurifondide kohta perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend sisaldab sätteid, mis eh, muudavad puuetega inimeste vajaduste kontrollimise tingimuseks, enne kui mõni projekt käivitub ning meil on vaja just rõhutada sellise sätte vajadust, sest see on meie eesmärkide saavutamiseks väga tähtis. ja lõpetuseks, palju on saavutatud puuetega inimeste huvides varasemal ajal, aga väga palju tuleb ära teha, palju rohkem tuleb veel ära teha. ma olen nõus teie resolutsiooni ettepanekuga ja ma toetan seda viit nõuet, mis seal kirjas on teie resolutsioonis. ja eriti ma leian, et meil on vaja saavutada parem koostöö ÜRO raamistikus ja meil on vaja liikmesriikidele tegevuspoliitikate koordineerimise mudelit, mis tagab kõikide kodanike põhivabaduste kaitsmise, eriti liikumisvabaduse kaitsmise ning äh, avaldab ka survet selleks, et diskrimineerimise vastane direktiiv lõpuks ometi vastu võetaks. tänan. suur aitäh, proua Matsooni, selle sõnavõtu eest ja me kindlasti loodame äh, sellele, et meil õnnestub teiega teha koostööd, eriti sellistes äh, küsimustes, mis puudutavad seiremehhanismi äh, ja me näeme, et raamistik näeb ette sellise seiremehhanismi loomise. mul on väga hea meel, et ma saan nüüd tervitada Nikoforost ja Mandurust, kes on Euroopa ombudsman. mul on väga hea meel, et ta nõustus Äh, meie täiskogul osalema, kahjuks ta isiklikult siin täna kohal olla ei saa, aga me vaatame ära tema videosõnumi. niisiis, nüüd toimub videokonverents niisiis, tere tulemast äh,, härra äh, Diamanturus meie hulka, aitäh ning me tahaksime siis teid kogu südamest tervitada endi seas ja meil on väga hea meel, et te osutasite täna meie üritusel osaleda, kuigi me näeme teid ainult ekraani vahendusel, aga siiski on meil selle võimaluse üle väga hea meel, tere tulemast ja nüüd on teil võimalus sõna võtta. ma oletan, et ma sain nüüd võimaluse sõna võtta, ütleb härra Diamantourus lugupeetud petitsioonide komisjoni esinaine, lugupeetud Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi äh, president härra Varadakastanis, lugupeetud äh, külalised, äh, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin kogu südamest tänada Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit ja Euroopa Parlamenti selle eest, et te kutsusite mind teie hulka ja palusite mul teie poole pöörduda sellisel olulisel üritusel. loomulikult oleksin ma soovinud olla ise teie hulgas, aga kahjuks ei olnud mul täna võimalik Brüsselisse tulla, sest mul olid juba eelnevad kohustused aga mul on väga hea meel, et äh, proua Rosita Anju, minu äh, õigusametnik, kes tegeleb puuetega inimestega küsimustega, on teie hulgas kogu tänase päeva jooksul mul on äh, palutud äh, luua tänaseks ürituseks taust, aga võib-olla oleks parem, kui ma vaataks asja natukene kõrvalt, et äh, vaatenurk selgemaks muutuks. mina kirjeldan seda tausta siis ombudsmani vaatevinklist. ombudsman on loomulikult ainukene Euroopa mittekohtulik organ, kelle mandaadi hulka kuulub Euroopa Liidu institutsioonide üle järelevalve teostamine, kontrollimine, kas nad peavad kinni põhiõigustest, sealhulgas ka puuetega inimeste õigustest, nii nagu need õigused on kirja pandud, eh, muuhulgas näiteks ka ÜRO konventsioonis. nagu paljud teist teavad, on Euroopa ombudsman see, kes nõuab Euroopa Liidu institutsioonidelt, asutustelt, ametitelt aru, kui on esi-, äh, uurides kaebusi, mis nende vastu on esitatud ja samuti algatades ise uurimisi. ma tooksin teile mõned näited nendest küsimustest, äh, millega puuetega inimesed või nende sugulased või puuetega inimesi esindavad organisatsioonid äh, on mult abi palunud näiteks inimesed, kes soovivad töötada Euroopa Liidu institutsioonides, on pöördunud ombudsmani poole ning juhtinud tema tähelepanu nendele tõketele, millele nad põrkuvad, kui nad üritavad seda teha. näiteks hiljuti saime kaebuse ühelt inimeselt, kes väitis, et Euroopa Personalivalikuameti veebilehekülg ei ole nägemispuuetega inimeste jaoks kasutus, kasutajasõbralik Äh, oma uurimist alustavas kirjas tuletasin äh, Euroopa Personalivaliku Ametile meelde, millised on kohustused, mis äh, neil on tulenevalt ÜRO konventsioonist ja palusin nendega arvestada, kui nad minu kirjale vastavad. ja EPSO oma vastuses tõesti ka seda tegi nüüd need inimesed, kes juba töötavad Euroopa Liidu institutsioonides, on pöördunud äh, ombudsmani poole ning juhtinud tähelepanu sellele, et institutsioonid alati ei maksa neile toetusi, millele neil on õigus äh, selleks, et nad saaksid hoolitseda oma puuetega laste eest. samuti on nad pöördunud ombudsmani poole ja kaevanud, et neid, nende lapsi ei võeta Euroopa koolidesse Need inimesed, kes lihtsalt soovivad Euroopa Liidu institutsioone külastada, on ombudsmanile kaevanud ja väitnud, et mõnikord on hoonetesse võimatu sisse pääseda inimesed, kes soovivad külastada institutsioonide veebilehekülgi, on samuti kurtnud, et vahepeal on nad ligipääsmatud. Äh, institutsioonide aktiivse osaluse ning konstruktiivse koostöö tulemusena on ombudsmanil õnnestunud väga paljusid neid kaebuse esindajaid aidata aga me peame kindlaks tegema paljude nende probleemide aluspõhjused see tähendab just nimelt need tõkked, mis ei lase puuetega inimestel täiel määral aruteludes, meetmetes, algatustes, mida Euroopa Liidus tehakse, osaleda ja ei lase nendel inimestel osaleda institutsioonide töös. ja selline lähenemine on aluseks ka ÜRO konventsioonile Ehm, asja mõte on selles, et need tõkked, millega puuetega inimesed silmitsi seisavad, on ühiskonna probleem ja meie ülesanne on need tõkked kõrvaldada. Ehm, meie tänase esimese osa istungjärgu pealkiri viitab samuti eh, sellele, et kogu seda tööd tuleb teha majanduskriisi tingimustes, kui ressursse napib ning avalikke teenuseid tuleb osutada üha rohkem, üha vähemate vahenditega minu arvates ähm, ei ole võimalik täita neid kohustusi, mida Euroopa Liit on võtnud allkirjastades ja ratifitseerides ÜRO konventsiooni, äh, kui me ei eralda selleks ka vajalikke rahalisi vahendeid. mis puudutab ombudsmani, siis meie pöörame sellele küsimusele tähelepanu oma iga-aastase tegevuskava raames, kui me räägime kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvemenetlusest samas tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Ehm, mõnede kaebuste puhul, millega ma olen tegelenud, on selgunud, et alati tegelikult ei olegi vaja rohkem raha, et asju õigesti teha. näiteks ma tegelesin ühe kaebusega, mis puudutas parlamendi pilootprogrammi, mis oli suunatud siis puuetega stažööridele, oli mul võimalus öelda järgmist tuleb hoolitseda selle eest, et puuetega inimesi ei jäetaks ilma võimalustest lihtsalt sellepärast, et nad on puuetega parlament ning teised Euroopa Liidu institutsioonid peaksid samuti olema teadlikud sellest, et tuleb austada puuetega inimeste väärikust. ja see tähendab, et ei tohi neile jätta muljet, et töökohta on neile pakutud ainult sellepärast, et nad on puuetega ja mitte sellepärast, et nad seda väärivad ja on selleks kvalifitseeritud kui niimoodi käitutakse, siis satub tõsiselt ohtu Euroopa Liidu maine. see on tsitaadi lõpp ning vastuseks sellele märkusele esitas parlament mulle üksikasjaliku raporti sellest, milliseid samme olukorra parandamiseks on ette võetud. aga nüüd kõnelgem konventsioonist. Ombudsmani mandaadi hulka kuulub ka see, et kodanikud ja organisatsioonid võivad minu poole pöörduda, kui neile tundub, et Euroopa Liidu administratsioon ei järgi konventsiooni ja kui selline kaebus esitatakse ja ma loodan, et selliseid kaebusi esitatakse üha rohkem, teen mina kõik, mis minu võimuses hoolitsemaks selle eest, et puuetega inimeste õigused, mida konventsioon neile tagab, ka tegelikkuseks saavad juba väga alg-, asjade algusest peale on ombudsman olnud seisukohal, et äh, Äh, tema mandaadi järgi on ta osaks ähm, äh, raamistikust, millele viidatakse artiklis kolmsada kolmkümmend, kolmkümmend kolm lõige kaks. teisisõnu, ombudsman on üks nendest ähm, ametnikest, kelle ülesanne on äh, kaitsta, edendada ja jälgida seda, kuidas Euroopa Liit konventsiooni ellu rakendab. ja ma kinnitan teile, et ombudsman osaleb selles raamistikus pühendunud liikmena. minu seisukoht on selline, et me peame olema ambitsioonikad, aktiivsed ja tegema kaugeleulatuvaid jõupingutusi, pingutusi selleks, et Euroopa Liit oleks tõesti esirinnas konventsiooni rakendamisel Äh, jään ootama koostööd teiste äh, raamistiku osalistega ja iseäranis peaksin siin mainima Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni, millega mul on pikaajalised töised suhted ja need suhted on tõesti väga lähedased. samuti tahaksin mainida Põhiõiguste Ametit, millel minu arvates on väga oluline roll toetamaks äh, raamistiku tööd läbi oma seire ja teadusuuringute alase tegevuse Need teist, kes on tuttavad ombudsmani tööga, teavad, et kui Euroopa Liidu lubadused, Euroopa Liidu institutsioonid annavad kodanikele lubaduse, siis teen mina kõik, et nad seda lubadust ka täidaksid. niimoodi käitusin ma põhiõiguste harta puhul ja niimoodi käitun ma ka konventsiooni puhul. mis puudutab ombudsmani, siis minu jaoks on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit täidaks need lubadused, mis ta on kodanikele andnud, allkirjastades ja ratifitseerides ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ma loodan, et minu lühikene sõnavõtt äh, aitas äh, luua tausta teie tänasteks aruteludeks. tänan teid teie tähelepanu eest ja soovin teile väga äh, viljakat ja tulemusterikast kolmandat e-, Euroopa Puuetega Inimeste Parlamenti, aitäh! köszönjük, Diama, köszönjük Diamandú suur tänu härra Diamanduros. ma tahan tänada teid teie avalduste eest ja meil on hea meel kuulda teilt, et võrdsed võimalused ei ole mitte raha küsimus, vaid nägemus maailmast hoopis. nüüd me kutsume siia viimase kõneleja praegu, härra Stig Langvaldi, kes on Euro-, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi täitevkomitee liige. me palume, et tema vastaks ka proua Angelinile, proua Matsoonile ja härra Diamandurosele. suur tänu täna on meil kõigil kanda vastutus oma tegemiste, tegevuste eest ja mina äh, äh, tahaksin rääkida sellest, kuidas on lood ÜRO puuetega inimeste õiguse konventsiooni ellurakendamisega. kuidas kaitstakse meil puuetega inimeste õigusi. minu lähtekohaks on reaalsus, mida ma hästi tunnen mind valiti eh, komisjoni liikmeks, mille ülesandeks on vaadata seda, kuidas Euroopa Liit täidab konventsiooni nendes valdkondades, mis kuuluvad Euroopa Liidu pädevusse. ja kui meie komisjon eh, tuleb kokku, siis me vaatame läbi probleemid, mis ühel või teisel riigil on. ja me pärast seda, kui on Euroopa Liidu raport valminud, kavatseme samuti selle põhjalikult läbi vaadata ja vaatame, kas ja kuidas on Euroopa Liit oma pädevuste raames konventsiooni sätteid ellu rakendanud. ja siin on mul küsimus. selle kohta kuidas organisatsioonid, kes puuetega inimesi esindavad, on olnud kaasatud tegevuspoliitikate kujundamisse Euroopa Liidus. ma arvan, et siin võiks Euroopa Liit saada mõned plusspunktid meie komisjonilt. minu kogemused äh, näitavad, et meil on toimunud tubli koostöö äh, nõukoguga, Euroopa Parlamendiga ja võib-olla nüüd on vaja rõhk panna ennekõige sellele, kuidas konventsiooni sätteid täpselt ellu rakendatakse, eriti artiklit kolmkümmend kolm ja kindlasti huvitab meid ka olemasolev organisatsiooniline raamistik, kas see ikkagi on piisav ja tagab, et et Euroopa Liidu õigusnormid korralikult ellu rakendatakse. meil on probleeme Euroopa Liidus. Euroopa Liidul on valdkonnad, kus tal on täielik pädevus, aga samas mõnes valdkonnas on tal ainult osaline pädevus. ja mõnes valdkonnas Euroopa Liidu pädevus üldse puudub, aga kui me räägime Euroopa Liidu tegevuspoliitikatest, eh, siis need ju puudutavad kõiki inimesi. ja sellepärast ei saa hoida asju lahus. siin on palju kattumist. nii et äh, küsimus, kas Euroopa Liit on ikkagi loonud raamistiku, mis tagab, et tegevuspoliitikaid rakendatakse ellu nii, et ka austatakse puuetega inimeste õigusi, ükskõik siis milline nende staatus või kus nad elavad Euroopa Liidus. ma arvan, et siin on Euroopa Liidul veel üht-teist ära teha Äh, ja mm, komisjon küsib ka organisatsioonilise raamistiku kohta, kas see ikka on nii iseseisev, kui me tahtnuks? Äh, Euroopa Komisjonil on oma roll etendada äh, poliitikate elluviimisel, mis hõlmavad ka puuetega inimesi ja samas ta ka seirab nende poliitikate ellurakendamist erinevates poliitikavaldkondades, erinevates liikmesriikides. seni on meie komisjon koondanud tähelepanu seiremehhanismile, mis on loodud vastavalt artiklile kolmkümmend kolm lõikele kaks C, et kas need mehhanismid on ikka sõltumatud, see on midagi, mida me hakkame hindama. ja selge on see, et Euroopa Liit ei ole veel äh, Ähm, kõik ära teinud ja on veel tublisti arenemisruumi. ja me käsitleme oma töös ka konkreetsemaid valdkondi. üks selliseid on rahvusvaheline koostöö vastavalt artiklile kolmkümmend kaks ja käsitleb seda, kuidas Euroopa Liit äh, tagab arenguabi kättesaadavuse, see ju ka puudutab puuetega inimesi nendes riikides, keda me abistame Aafrikas, Kesk-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas või ükskõik siis, kuhu raha läheb Euroopa Liidu annetustena ja abirahadena. tähtis on tagada, et puuetega inimeste vajadus oleks kõikides poliitikates käsitlemist leidnud ja nüüd reisijate õigused reisijate õigused, mis on kehtestatud Euroopa Liidus, kas nad ikka on piisavalt tugevad, eh, et olukord paraneks? me räägime ju siin liikumisvabadusest ka inimeste jaoks, kellel on mingi puue, näiteks Brüsselisse tulemisest ja siit lahkumisest. ma oleksin siin pisut kriitiline. ja peame ma esitama ka ühe väga loomuliku küsimuse, et Eh, kuidas Euroopa Liit kasutab oma struktuurifondide rahasid. kas see on aktsepteeritav, et mõnel pool kasutatakse struktuurifondide raha selleks, et lõhkuda institutsioone ja ehitada asemele uusi institutsioone, hooldusasutusi? Eh, see on midagi, mis meil toimub Ungaris ja valmistab meile suurt muret me oleme jälginud seda, mis toimub Ungaris ka varasematel kohtumistel ja arutanud seda. ja siin räägiti ka äh, autoriõiguste kaitsest. tuleb tagada, et Euroopa Liit avaldaks survet selles töös, mis toimub rahvusvahelisel plaanis ja äh, maailma intellektuaalomandi õigusorganisatsioon on jälle kokku tulemas ja tähtis on äh, nüüd hea seista selle eest, et ka puuetega inimestel oleks juurdepääs raamatutele ja muudele materjalidele, sest see on eeltingimuseks, et puuetega inimesed saaksid omavahel suhelda ja asju arutada. tähtis on ka neid teemasid käsitleda. me peame suutma äh, kasutada neid raamatuid, mida said kasutada eelmised põlvkonnad, kui nad ülikoolis õppisid. tähtis on, et see ligipääsetavus ei kaoks, aga kõiki neid küsimusi tuleb küsida ja arutada. Euroopa Liit on ju maailma tähtsaim eh, osaline puuetega inimeste õiguste konventsiooni elluviimisel ja Euroopa Liit peab leidma vastuse probleemidele, küsimustele, mis on tekkinud ja niipea kui aruanne aastal kaks tuhat kolmteist on olemas, siis me küsime uuesti üle need küsimused. aitäh, suur tänu, Stig, selle sõnavõtu eest. nüüd aga võime minna arutelu juurde, aga enne kui me selle juurde läheme tahaksin ma küsida Kinga Könselt, Euroopa Parlamendi liikmelt, kes on samuti ka puuetega interrühma eesotsas ähm, ning kes juhatab ka meie järgmist sessiooni. me üritame nüüd ajagraafikust samuti kinni pidada, palun, talle on kõigepealt sõna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 good morning eh, good.... tere hommikust kõigile. eelmine sessioon lõpetas sõnadega, et me peame ajagraafikast kinni hoidma, seega ma paluksin teil nüüd alustada meie järgmise koosoleku plokiga. ning ma tahaksin tervitada kõiki, teha seda veel kord ennekõike härra äh, Katari, kellega, äh, Katani, kellega me oleme ko-, ko-, koos ähm, ees, esimehed siin sellel koosolekul, me üritame ajast kinni pidada ning ma loodan, et äh, kõik, kes meie kõnenimekirjas on, saavad aega ning saavad omapoolse panuse anda. ning sissejuhatuseks paar sõna minu arvates on tegemist äärmiselt olumise, olulise hetkega meie kõigi jaoks, äh, erinevate organisatsioonide esindajate jaoks, kes on pärit eri riikidest, kuid veelgi enam, kui lubate, ma ütleksin, et see on meie jaoks ülimalt oluline, Euroopa Liidu Parlamendi liikmetele, ma näen, et meid on siin väga palju täna saalis kes eh, saavad võimaluse teid ära kuurata, teie ettepanekuid kuulda ning eh, me saame kasutada seda teadmist oma igapäevases töös, sellepärast et me töötame erinevate dokumentide kallal, erinevate õiguseelnõude kallal ning minu arvates see on äärmiselt oluline praeguses dialoogis osaleda, õppida teilt ning aruteludega siis pärast hiljem edasi minna me kõik teame ning kindlasti ka olete te sellest rääkinud, et kriisi ajal muutub elu aina keerukamaks kõikidele Euroopa Liidus, aga veelgi enam nende jaoks, kellel on mõningased ähm, raskused ähm, elamisel või on puuded äh, või on mõningad teised probleemid, nii et me peame neid raskusi arvesse võtma ning me räägime aina rohkem seda, et kriis on äh, majanduskriis, see ei ole ainult finantskriis, kuid tegemist on riigi äh, rahakriisiga, see tähendab seda, et meil on riigieelarves aina vähem raha, mida kasutada tööhõiveks, äh, hariduseks, sotsiaalteenusteks, inimeste aitamiseks, et meil oleks loodud tõeline võrdsus üle kogu Euroopa. tegemist on ka inimõiguste kriisiga samuti võib äh, täheldada inimõiguste olukorra halvenemist väga mitmes riigis. me peame koostööd tegema ning võtma vastu samme selleks, et sellised tendentsid ei saaks äh, laieneda. tahaksin ka mainida siin lühidalt, ma ei tahaks oma ajast äh, üle minna, mis on viis minutit täpselt me räägime Euroopa Parlamendis äh, järgmise äh, mitmeaastase finantsraamistiku üle, me arutame seda väga elavalt praegu, see on, äh, määrab ära, kuidas me mitmeid erinevaid sektoreid hakkame Euroopa Liidus rahastama, erinevaid ambitsioone ka liikmesriikidel on olnud raskusi ähm, ning mina tahaksin teile kinnitada, et Euroopa Parlamendi liikmed ning parlament ise toetab äh, kõiki neid ambitsioone, mis meie oleme paika pannud üheskoos. mina olen inimõiguste ning kodanike programmi raportöör, mis annab inimestele rohkem infot selle kohta, millised on nende õigused ning aitab neil oma õigusi ka rakendada, neid kasutada ning näha, kuidas nende õigused eri liikmesriikides on ellu rakendatud. tegemist on väga olulise programmiga. samuti on üks teine programm, üks teine aspekt on väga oluline, teine Euroopa sotsiaalprogramm, ma olen variraportöör töös selle fondiga ning me ei ole veel läbirääkimistega lõpule jõudnud nõukoguga ning äh, me viitame praegu äh, Euroopa Liidu, äh, vabandust, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile siin räägitakse sellest, kuidas ligipääsu rajada selleks, et äh, konventsiooni rakendada õigesti liikmesriikides, me loodame, et kõik need aspektid äh, jäävad paika kuni läbirääkimiste perioodi lõpuni ning äh, meil on võimalik fondi ka ära, neid fonde järgmise seitsme aasta jooksul ka ära kasutada õigusloomeline aspekt ning samuti äh, rakendamisõigused on väga olulised, kuid samuti äh, finantsvahendite kasutamine meie ambitsioonide teostamiseks on äärmiselt oluline aspekt. seega ma tänan teid tähelepanu eest ning tahaksin minna edasi ning palun härra Katanit, et ta sõna võtaks ning ähm, seejärel siis anname sõna teile kõigile, kes te soovite sõna saada, aitäh. okei, thank you very much. aitäh, äh, proua Kinga eelnevad kõnelejad juba äh, rääkisid väga palju olulist, äh, rääkisid väga, puudutasid väga olulisi aspekte konventsioonist ning mida meil siis täna siin teha tuleb? mina rõhutaksin rohkem eh, kriisi tagajärgede aspekti. kriis on muutumas praegu aina ehm, suuremaks inimõiguste kriisiks, see ei ole enam pelgalt finants- või majanduskriis. säästumeetmed ehm, kipuvad muutma Euroopat eh, vaesunud äh, regiooniks ini-, puuetega inimeste elutingimused halvenevad, nende sotsiaaltagatised on ohus äh, ning kõik see on äh, toetuste kärpimise tagajärg. säästumeetmed üritavad vähendada maksukoormat ning samuti on, ohustab see kõik Euroopa Liidu sotsiaalmudelit, mis põhineb solidaarsuses ning, solidaarsusel ning sotsiaalsel kaasatusel. nagu ma juba ütlesin, majanduskriis on tegelikult inimõiguste kriis, tegemist ei ole pelgalt majanduskriisiga ega rahakriisiga. Euroopa Liidu institutsioonidel on kohustus leida mooduseid, kuidas me sellest õudusunenäost välja saaksime. Euroopa Liit kakskümmend neli kahekümne seitsmest äh, liikmesriigist on ÜRO konventsiooni ka ratifitseerinud ning nüüd neil on kohustus seda ka ellu rakendada kõikidel tasanditel. samuti äh, Euroopa Liit äh, on samuti konventsiooni osapool ning peab samuti oma kohustusi kandma Euroopa Liit äh, on äh, eesmärgiks võtnud äh, aruka jätkusuutva ning kaasva majanduskasvu ning üritab paika panna kõrgetasemeline sotsiaalse kaasatuse, kuid ülesanne on väga keerukas, me peame arvesse võtma ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärki. mitmeaastane finantsraamistiku abil on äh, on meil vajalik võtta arvesse inimõigusi ja mittediskrimineerimise põhimõtteid, me peame sotsiaalpoliitikasse ning teenustesse panustama, et meil oleks võimalik äh, kaasavam ähm, ühiskond ja õitsvam ühiskond üles ähm, ehitada sotsiaalinvesteeringute pakett äh, peaks panema paika sellised konkreetsed meetmed, mis kaitsevad ja edendavad äh, puuetega inimeste õigusi, annavad neile sotsiaalse kaitse, osaluse tööhõiveturul ning kompensatsiooni selle eest, et nad ei saa tööga seotud sissetulekutest nii palju osa kui teised teenustele, kaupadele ligipääs eh, ning õigus sellele on iseenesestmõistetav eh, selleks, et eh, puuetega inimesi võetakse arvesse nagu teisigi tarbijaid Euroopa Liidu turul. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on kolm põhilist üldist eesmärki, inimeste ja kaupade vaba liikumine Euroopa Liidus, ligipääsetavuse akti vastuvõtmine ning avalikele teenustele ligipääsu, ligipääs riigi, riigi interneti ehm, lehekülgedele Euroopa Liidus me peaksime strukturaalfonde eraldama äh, liikmesriikidele ning võtma arvesse seda ka riigi ähm, ähm, riigihangete puhul. me oleme juba kuulnud, et poliitiline ning finantsraamistik peab olema tugev raamistik, seega me tahame selle vastu, me oleme selle vastu, et Euroopa Liidu eelarvet vähendataks ning me tahame, et Ühtekuuluvusfondist läheks kakskümmend viis protsenti sotsiaalfondi, Euroopa Liidu eelarve peaks toetama eh, haridust, väljaõpet ning vähendama ebavõrdsust ja vaesust sotsiaalfondi mahu vähendamine vähendab ka tööhõivet ning halvendab meie sotsiaalset olukorda ning loob väga ohtliku poliitilise pinge ning äh, vaesus pigem kasvab selle asemel, et väheneb ning äh, sotsiaalne ühtekuuluvus äh, ei ole see siis, mida me lõpuks saavutame, vaid hoopis diskrimineerimine. me ei tohi ähm, institutsioonid ei tohi inimesi kõrvale jätta, muidu nad kaotavad usaldusväärsuse. Euroopa Liidul on väga oluline roll ning inimesed ootavad neilt väga palju. me loodame, et kohustuste juurde jäädakse kindlaks, aitäh tähelepanu eest! We give the word to one. Uh, okay. You can start if you wish aitäh, äh, härra Katani, aitäh sõnavõtu eest. nii palju ma nüüd teada sain oma kolleegidelt, on siin kaks Euroopa Parlamendi liiget, kolleegi, kes ei saanud eelmise sessiooni ajal sõna proua Gabriele Zimmer, kes on kuue fraktsiooni esimees ning samuti Raul Romeva, äh, Romeva Rueda, kes on Roheliste asepresident, aseesimees ning me peaksime nüüd teiega alustama ning siis lähme teiste juurde, kes sõna soovivad. nii et siis palun kõigepealt, Gabriel, kaheks minutiks sõna recht herzlichen Dank. Ähm, es ist mir eine sehr aitäh, ähm, proua esimees, minu jaoks on väga suur au osaleda täna siin Euroopa Parlamendis äh, sellel üritusel, mis, kuhu on kaasat-, äh, mis äh, mis on niivõrd oluline, ma olen täiesti nõus sellega, mis siin on eelnevalt öeldud, mind hämmastab, tähendab, tegemist ei ole ühe konkreetse väikese rühmaga, Äh, ning nende vajadustega, vaid see on väga suur rühm. täna on räägitud paljudest probleemidest, mida tuleks kõiki koos äh, lahendada ning mul on väga hea meel, et me saame täna äh, panna aluse sellisele vastastikusele dialoogile. meil on siin mitmed puuetega inimesed ning samuti ka Euroopa Liidu kood-, Euroopa Parlamendi liikmed on siin kohal ning ma tahaksin mainida mõnda probleemi. mul on väga hea meel selle üle, et äh, praegu ütles esimees, et äh, me peame minema üle Euroopa Liidu piiride ning näiteks küsima endalt äh, seda, kuidas meil oleks võimalik saada arenguabi, kuidas seda rohkem arvesse võtta kuidas puuetega inimesi rohkem kaasata erinevates vaesetes maailma piirkondades. Euroopa parlamentides me e, oleme e, rääkinud e, AKV riikidega, võttes arvesse just puuetega inimese vajadusi ning äh, me oleme ette valmistamas ühte väga olulist äh, raportit. meie töö puudutab kõiki eluvaldkondi siin Euroopa Parlamendis ning me tahame konkreetseid poliitilisi projekte toetada selleks, et tagada äh, puuetega inimestele ligipääs kõikidele teenustele, mis on neile vajalikud väärika elu elumis, elamiseks. lühidalt tahaksin mainida ka ühte teist probleemi. minu eelnevas tegevuses kui ma töötasin äh, Saksamaal. selle töö käigus ma puutusin kokku mitmete puuetega inimestega ning äh, rääkisime äh, ka puuetega naistest, kes puutuvad kokku vägivallaga ning seda teemat me peaksime siin Euroopa Parlamendis veelgi rohkem puudutama, sest tegemist on teemaga, mida, mida natukene jäetakse kõrvale, me peame rääkima avaliku arvamusega selleks, et naiste õigusi toetada, et naisi kaitsta. ning me peame keskenduma eh, naiste probleemidele selleks, et neid aidata. ning kolmandaks, me nägime, et siin me juba teame, et äh, Euroopa Liidus on kriis, aga mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal. tegemist on väga tõsise kriisiga ning me peame tegema kõik, et äh, ühiskond, ühiskonna vastutus väheneks et ühiskond ei vaataks mööda äh, puuetega inimeste vajadusest äh, peame tagama seda, et puuetega inimesed saaksid kõikidest riigiteenustest osa. ning see on üks teema, mida me Euroopa Parlamendis peaksime käsitlema kuid ka siin teie parlamendis, puuetega inimese parlamendis peab seda teemat käsitlema, sellepärast et teenustele ja hüvedele ligipääs on äärmiselt oluline, sel, me peame seda hõlbustama, sest sellisel moel on teil võimalik avalikust elust osa saada. niimoodi ei ole mingeid piiranguid Äh, igapäevasele elule ning äh, meie äh, soovime teile kõike edu, me loodame, et meil saab olema väga hea koostöö, eriti just selles osas, mis puudutab konventsiooni rakendamist. aitäh! Like, like now... aitäh, nüüd aga annaksin sõna parlamendi liikmele Raul Romeva Ruedale, kes on äh, Roheliste EFA fraktsiooni aseesimees, palun. Äh, suur aitäh, ka mina tahaksin äh, teile öelda, et ma olen arutelusid väga tähelepanelikult kuulanud ning ma tahaksin Äh, kõnelda teile sellest, millega me praegu silmitsi seisame. mina olen Roheliste fraktsiooni liige ja meie fraktsioon on vägagi äh, palju keskendunud äh, just mitmetele teie jaoks olulistele valdkondadele. aga ma saaksin rõhutada ühte teemat, mis minu arvates on praegu eriti oluline, nimelt see on diskrimineerimise vastane direktiiv, mis praegu on nõukogusse jõudnud. mina olen Euroopa Parlamendi poolne raportöör selles küsimuses me oleme pettumusega pidanud nägema, et äh, meil praegu nähakse äh, äh, puue, puuetega inimeste probleemi niimoodi, et nende aitamine on liiga kulukas. ja seetõttu ma olen äh, väga tähelepanelikult kuulanud, mida paljud teist täna hommikul on öelnud ning ähm, ma arvan, et just nimelt äh, me peame avaldama survet nendele liikmesriikidele, kes endiselt leiavad, et investeerimine ja ma rõhutan, investeerimine ühtekuuluvusse on midagi sellist, mida ei saa teha majanduskriisi ajal. see on äh, vale lähenemine ja sellele saame me kindlasti tähelepanu juhtida. ma loodan, ma olen täiesti äh, kindel, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni allkirjastamine peab kindlasti olema üks viis, kuidas me saame tugevdada äh, kaitset diskrimineerimise vastu Euroopa Liidus. me peame seda konventsiooni kasutama alusena, veedmaks kõiki liikmesriike ja eriti neid liikmesriike, kes äh, veel ei ole aru saanud, kuivõrd oluline Ehm, me, kui oluline on selle mittediskrimineerimise põhimõtte laiendamine õigusliku sfääri, eh, me peame avaldama nendele liikmesriikidele survet eh, Euroopa Liidul, Euroopa Liidu kodanikel ja ma kõnelen just nimelt Euroopa Liidu kodanikest, peaks olema võimalus eh, näha, et nende õigusi tõepoolest järgitakse, et neil on võrdsed võimalused Äh, olukorras, millega nad silmitsi seisavad. ma olen täiesti kindel, et tänane konverents aitab meid sellel teel ja ma olen ka kindel, et mõned liikmesriigid üritavad endiselt äh, pugeda äh, valede, valede ettekäänete varju, nad räägivad mingitest kuludest, mis selle ettepanekuga kaasas käivad. meie tahaksime näidata, et et selle sammuga ei käi kaasas mitte ainult kulutused, vaid sellel on ka hüvesid. ja hüvesid mitte ainult üksikinimeste jaoks, vaid ühiskonna jaoks tervikuna. on väga oluline, et meil on sellised mittediskrimineerivad meetmed ja ma loodan, et liikmesriigid, kes praegu sellesse kõigesse tõrksalt suhtuvad, saavad aru, et probleemiga tuleb tegeleda. ma tean, et siin parlamendis meil on vähemalt väga palju fraktsioone, kes neid meetmeid toetavad ning ma võin teile kinnitada, et me võtsime möödunud nädalal vastu resolutsiooni, äh, tuginedes siis äh, reeg-, äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kakssada kuuskümmend viis, et meie teeme kõik, mis meie võimuses ning lõpetuseks jutt käib õigustest. ja kõigest sellest, mis on seotud äh, avalikus ruumis toimuvate aruteludega, aruteludega, mis toimuvad siin kojas. täna pärastlõunal Roheliste fraktsioonis me arutame äh, just nimelt äh, demokraatiat ja Araabia kevadet, aga me oleme täiesti kindlad, et meie oma fraktsioonis Äh, suudame äh, midagi teie heaks ära teha, ma arvan, et me peaksime aru saama, et on äh, viise, kuidas saab demokraatiat noor, normaalsel kujul arendada ja seda teha siin ka Euroopa Parlamendis ning seetõttu ma rõhutan, et selline konverents nagu tänane konverents ei peaks olema erand, see peaks olema reegel ja Ehm, ehm, siin äh, ei tohi kasutada lihtsalt mingeid ettekäändeid, me peame mõtlema ka sellele, milline on äh, hüve, need hüved, mis sellest kõigest tõue, tõusevad ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et meie fraktsiooni ja parlamendi jaoks on see teema tõesti väga oluline ning äh, meie igatahes toetame igati võrdsete võimaluste loomist, aitäh! Thank you. Uh, suur aitäh, kui teil midagi selle vastu ei ole, siis mõned minu kolleegid, kes siin saalis on, peavad ära minema. Elizabeth Schrödeter on sõna palunud mõneks minutiks. Elizabeth, palun tee tõesti lühidalt, sest ma tõesti tean, et sa pead ära minema ja tema esindab ka Roheliste fraktsiooni. Yeah, thank you very much um, suur aitäh! mina kõnelen oma emakeeles, niisiis räägin saksa keeles. mina olen tööhõivekomisjoni aseesinaine ning tegemist on ühe komisjoniga, kus me tõepoolest tegeleme väga paljuste küsimustega, mis puudutavad otseselt puuetega inimeste igapäevaelu. mina olen oma tööle väga pühendunud ning ma tahaksin öelda, et me oleme koostanud äh, raporti, mis puudutab puuetega inimeste strateegiat Euroopa Liidus. Adam Koosa, kes istub minu kõrval, siin on äh, raportöör ning me oleme äh, koostanud minu arvates väga hea raporti ning me üritame Äh, leida sellist äh, pehmet lähenemist, pehmet poliitikat äh, selleks, et me saaksime tõesti ellu rakendada Euroopa Liidu tasandil ÜRO konventsiooni. abi puuetega inimestele Äh, on praegu näiteks äh, Kreekas vähenenud äh, ning puuetega inimesed seetõttu ei saa teostada oma demokraatlikke õigusi, mida annab neile Euroopa põhiõiguste harta. sellise olukorraga me ei tohi leppida, me peame le kritiseerima Troikat ja neid kärpeid, mida tema nõudmisel on ellu viidud. tööhõivekomisjonis on meil plaanis koostada omaalgatuslik raport, mis puudutab Äh, diskrimineerimise vastaste õigusaktide ellurakendamist, äh, näiteks äh, valdkondades, mis puudutavad juurdepääsu haridusele ja tööle. me tõesti peame kohe praegu asja kallale asuma diskrimineerimise vastane direktiiv tuleb kogu Euroopa tasandil ellu rakendada, see tähendab, et inimestel peab olema vaba ja takistusteta juurdepääs töökohtadele ja haridusele, ka puuetega inimestel, eh, sõltumata sellest, milline puue neil on tegemist on küsimustega, millega me tõesti tegeleme iga päev eh, väga paljudel olulistel istungitel ning eh, seetõttu ma peangi praegu teie hulgast lahkuma ja mm, enne veel mõne sõnaga ka Euroopa Liidu eelarvest ja struktuurifondidest. ma sooviksin, et struktuurifonde kasutatakse sellisel moel, et et see kasutus oleks tõesti arukas ja neid fonde tuleb programmeerida niimoodi, et puuetega inimesed äh, nendest fondidest samuti kasu saavad me peame praegu selles küsimuses läbirääkimisi, me pole veel kuhugi välja jõudnud küll, aga ma olen kindel, et me jõuame. ning äh, veel üks asi, millel tahaksin peatuda. mina olen pärit Saksamaalt. Saksamaa valitsus takistab endiselt viienda diskrimineerimisvastase direktiivi Äh, vastuvõtmist Euroopa Liidus. mul on selle äh, väga kahju, et see nii on. me peame hoolitsema selle eest, et me arendame koole, äh, mis on kõiki hõlmavad ja kaasavad, see on väga oluline Saksamaal, kus see on liidumaade pädevuses ma arvan, et Saksamaa peaks lõpetama sellise blokeerimise meil on vaja äh, see blokaad kõrvaldada ning me teeme tõesti äh, väga tõhusat tööd selle nimel, et komisjon ja Saksamaa valitsus muudaksid oma seisukohta selles küsimuses. me peame hoolitsema äh, selle eest, et on kaitstud puuetega inimeste õigused kõikides eluvaldkondades, sealhulgas ka haridusvallas ja tööhõive vallas. ning me üritame selle äh, parlamendi elu, ametiajal veel e, otsu-, otsustavaid samme astuda, aitäh! aitäh! Äh, suur aitäh, proua Schröteter! tõepoolest, diskrimineerimise vastane direktiiv on kuhugi toppama jäänud ja seda juba kahe tuhande kaheksandast aastast saadik. minu arvates on aeg sellele direktiivile uut elujõudu anda, tuleb võidelda mittediskrimineerimise eest ning äh, vältida olukorda, kus liikmesriigid lihtsalt blokeerivad puuetega inimeste õigusi. suur aitäh! ning nüüd alustame sõnavõttudega äh, meie delegaatidelt selle Euroopa puuetega inimeste parlamendi sõnavõtt, delegaatide sõnavõttudega, teil on kõneaega kaks minutit ning alustame proua Maria Grünneriga, kes on Austria puuetega inimeste riiklikust nõukogust. Teil on sõna, palun. aitäh ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu äh, puuetega kaasnevatele äh, probleemidele, olgu tegu siis ja tahaksin kõnelda kõikidest puuetest, olgu tegemist vaimsete või füüsiliste puuetega. mina olen ise koolis töötanud ja ma kutsuksin koole üles lülitama oma õppekavadesse või nägema oma õppekavades ette seda, et ka puuetega inimesed saaksid õppetöös osaleda. ja samuti äh, tuleks puuetega inimestega arvestada hoonete ehitamise juures ning samuti tuleks äh, rahalist toetust anda selleks, et koolitada äh, õpetajaid, kes suudaksid koolitada puuetega inimesi. tuleb inimesed kaasata koolitusprogrammidesse ja samuti tuleb pakkuda puuetega inimesele tee-, inimestele teenuseid. mul on tõesti väga hea meel, et siin saalis on täna väga palju Euroopa Parlamendi saadikuid, aga jällegi nende probleem on see, et nad peavad kiiresti ära minema ja me leppisime härra Kataniga kokku, et me anname sõna siis ühele inimesele meie delegaatide hulgast, siis jälle ühele parlamendisaadikule ja niimoodi vaheldumisi siis saa-, saadakse sõna ja proua Lopez Fontanje on praegu siin, ma paluksin, et ta peaks samuti kinni kaheminutisest kõneajast. sest vastasel juhul jääme me siia igaveseks. suur aitäh! mul ei ole väga palju öelda, sellepärast et ma arvan, et Äh, meil on äh, siin äh, väga huvitav arutelu, mina olen Hispaania Rahvapartei liige ja samuti kuulun ma parlamendi tööhõivekomisjoni ning ma arvan, et suurem osa parlamendisaadikutest Äh, sotsiaalküsimustes ning puuetega inimeste küsimuses on enam-vähem üksmeelel. me oleme nõus sellega, mida teie ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, ma olen nõus sellega, mida ütles äh, minu kolleeg Schröd-, Elizabeth Schrödeter. minu arvates on tänane üritus tõesti väga oluline, ma olen väga tänulik, et te mind siia kutsusite, ma olen siin väga palju tähelepanelikult kuulanud. minu arvates on praegune hetk väga oluline kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides on praegu väga suureks probleemiks tööhõive, eriti minu koduriigis ning kahjuks on just puuetega inimestel raskem tööd saada, samuti äh, koolitusvõimalusi ja seetõttu on minu arvates väga oluline, et sellistes riikides nagu Hispaania näiteks, kus säästumeetmed on vajalikud, sest mingit muud väljapääsu ei ole, äh, me ikkagi hoolitseksime ka selle eest, et need säästumeetmed ei kahjustaks äh, puuetega inimesi me eh, tegutseme selle nimel siin Euroopa Parlamendis ja teeme seda ka tulevikus. suur aitäh teile kõigile. suur aitäh. meie järgmine kõneleja on proua Pascal Riibe, kes esindab Prantsusmaa puuetega inimeste nõukogu. palun, teil on sõna Äh, tahaksin teile äh, kõnelda sellest konventsioonist, mis on äh, juba kahe tuhande kümnenda aasta märtsikuust olnud jõus. Prantsusmaa jaoks on tegemist väga olulise poliitilise dokumendiga, mis tõesti võimaldab kaitsta puuetega inimeste õigusi ning meie jaoks me võime öelda, et selle konventsiooni ratifitseerimisel on üks väga oluline eelis kõigepealt, mis puudutab selle konventsiooni jõustumist, ma arvan, et see, selle konventsiooni ratifitseerimine on Prantsusmaa puuetega inimeste õiguste kaitsele andnud uue hoo. me saame nüüd neid õigusi kaitsta, tuginedes konkreetsetele seadustest tulenevatele õigustele ja lihtsalt mitte kellelegi armule või heatahtlikkusele. see konventsioon Äh, on muutnud seda viisi, kuidas poliitikat välja toetatakse. me äh, osaleme rohkem sektoripõhiste poliitika kujundamisel ja samuti oleme meil tekkinud ettekujutus ühiskonnast, mis on avatud kõigile ning äh, me üritame, üritasime möö, möödunud aasta septembris, siis peaminister andis välja ka äh, ringkirja, äh, kus öeldakse, et puuetega inimestega tuleb arvestada kõigi seaduseelnõude väljatöötamisel ja see, see on Prantsusmaal esimest korda, kui võetakse vastu selline ametlik tekst, mis tugineb ÜRO konventsioonile ja kes ähm, kus juhitakse tähelepanu siis sellele, et tuleb arvestada puuetega inimestega kõigi seaduseelnõude puhul. ja kõigile seaduseelnõudele tuleb nüüd siis lisada ka dokument selle kohta, kuidas nad mõjutavad puuetega inimest, inimesi ma tahaksin öelda, et meil on täna veel siiski suuri lünkasid selle konventsiooni ja Prantsuse seaduste vahel näiteks äh, kui me räägime meditsiinivaldkonnast või sellest, et äh, mis puudutab haridust, äh, elus autonoomset toimetulemist ja nõnda edasi, niisiis Prantsusmaa peab niisiis läbi vaatama oma seadused selleks, et olla kooskõlas ÜRO konventsiooniga ja tahaksin veel kord lisada, et põhiõigused ja vabadused on väga-väga olulised. me kõik oleme täiesti võrdsed ning ja la-, tahaksin öelda, et kõik need eh, kompromissid ja kõik järeleandmised on loomulikult võimalikud, aga ei saa rääkida järeleandmistest, eh, kui me räägime põhiõigustest, aitäh. suur aitäh. ja nüüd annan eh, sõna proua Raptile, minu kolleegile parlam-, Euroopa Parlamendist ja teil on sõna kaheks minutiks suur aitäh. mina sooviksin kõigepealt öelda, et minu jaoks on väga suur au täna siin olla aga äh, minu jaoks on ka suur kohustus ja vastutus osaleda siin kolmandal Euroopa puuetega inimeste parlamendil. tänane kohtumine on iseäranis oluline. Äh, küsimused, mida siin arutatakse, on äärmiselt olulised. Äh, nimelt see, kuidas rakendada ellu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. samas tuleb öelda, et ka mittediskrimineerimise põhimõte Äh, äh, põhimõte, mis lubab kõigil inimestel olla äh, erinev, võrdsete võimaluste põhimõte. Need on kõik asjad, mida peaks pidama igas arenenud ühiskonnas iseenesestmõistetavaks, aga tegelikkuses olukord ju niimoodi ei ole ning sellele kõigele lisandub veel praegune majanduskriis, majanduskriis, mis allutab Äh, endale just kõige rohkem need puuetega inimesed ja nende perekonnad. tegemist on millegiga, millega me lihtsalt ei saa enam leppida, selline olukord ei tohi kesta. puuetega inimesed äh, peavad jääma kõrvale nendest säästumeetmetest, mida paljudes riikides on rakendatud, nende riikide hulgas on ka Kreeka, minu kodumaa Äh, kõikides riikides, kus neid säästumeetmeid rakendatakse, tuleb nendest välistada puuetega inimesed, sellepärast et äh, see mõjub neile väga kahjulikult ja ma arvan, et meie Euroopa Parlamendi saadikud peame olema siin eeskujuks meie, nagu kolleegid juba ütlesid, peame olema oma igapäevase tegevuse läbi eeskujuks, me peame töötama välja sobivaid seadusi, ja mina tahaksin äh, samuti siis äh, töötada selle nimel. mina olen esitanud komisjonile kirjaliku küsimuse ja selles kirjalikus küsimuses äh, nõuan, et komisjon hoolitseks selle eest, et kuulmispuuetega inimesed saaksid jälgida Euroopa institutsioonide tööd selleks, et nad saaksid kuulata istungeid, et nad saaksid istungitel osaleda, et nad saaksid meie töösse sekkuda. mina teen selle nimel kõik, aitäh! aitäh! suur aitäh teile! meie järgmine kõneleja on Taanist, härra Torgild Olesen ja tema esindab siis Taani puuetega inimeste organisatsiooni. Torgild, teil on sõna suur aitäh, president. mina peatuksin mõne sõnaga äh, sellel konventsioonil, millest me oleme kõnelenud ja kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti nende tohutute jõupingutuste eest, mida parlament on teinud, et komisjon ei oleks täielikult selle vastu, vaid äh, nüüd lausa toetaks seda konventsiooni ma olen väga oluline, minu arvates on väga oluline, et lu-, näiteks lugemispuudega inimestel tekib tekstidele juurdepääs, samuti pimedatel. on väga oluline, et inimestel oleks juurdepääs raamatutele Äh, praegu meil ei ole veel, aga äh, kui me selle juurdepääsu saame, on meil täielik äh, võimalus ühiskonnaelus aktiivselt osaleda, meil on võimalus osaleda hariduselus, tööelus, sest kui me ei saa sellist juurdepääsu, siis me ei saa anda ühiskonda sellist panust, nagu me suudaksime anda. me isegi ei saa olla tarbijad ning me ei saa ka Euroopa ühendust niimoodi majanduskriisist välja aidata ja meie tahaksime anda oma panuse ühiskonda, meie tahaksime ühiskonda tugevdada ja tahaksime anda ka oma majandusliku panuse, nii et, et ma tõesti loodan, et komisjon suudab äh, muuta lepinguid ähm, ja hoolitseda selle eest, et meil tõesti oleks äh, juurdepääs tekstidele, et meil oleks õigus tekste lugeda, see asi ei tohiks ju olla väga keeruline, me ei taha siin mingeid täiendavaid piiranguid seada, me tahame lihtsalt olla täiel määral kaasatud ühiskonnaellu, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Mikolašik Euroopa Parlamendist. Teil on sõna kaheks minutiks. aitäh, president. kõneleja äh, ütleb, et ta kõneleb oma emakeeles, ma olen pärit Slovakkiast, ma olen elukutselt arst ning ma olen samas ka Euroopa Parlamendi saadik. ma olen keskkonnakomisjoni liige siin Euroopa Parlamendis ning keskkonnakomisjoni liikmena tahaksin ma öelda, et tegemist on komisjoniga, mis tegeleb ka tervishoiu küsimustega ning mina Eh, igatahes eh, toetan kõiki eh, samme, mis tervishoiu vallas on astutud ja toetan ka kõiki neid samme, mida on tehtud selleks, et kõrvaldada takistused ja tõkked, millega puuetega inimesed igapäevaselt kokku puutuvad. sellised tõkked ja takistused on lubamatud, nad rikuvad inimväärikust ja inimõigusi inimesed, kes puuete all kannatavad, äh, puutuvad äh, igapäevaselt selliste tõkete ja takistustega kokku ja peavad neist jagu saama ja mul on väga hea meel, et paljudel on see ka õnnestunud. nagu te teate, me üritame vastu võtta direktiivi, mis peaks puuetega inimeste olukorda parandama, näiteks siis, kui nad reisivad, reisivad bussiga või laevaga samuti tahame parandada nende reisimisvõimalusi, kui nad äh, kasutavad reisimiseks lennukeid, kõik on, kõik need sammud lähevad õiges suunas, aga nüüd on aeg, et need direktiivid ka tõhusalt ellu rakendatakse, nii et, et me tunneksime nende mõju oma igapäevaelus, see on see, mida ma tahaksin rõhutada kui me kõneleme internetist ja tööhõivest ja kodus töötamisest, kaugtööst, siis tööandjad tihtipeale ei ole üldse teadlikud äh, sellest, et inimene, kes arvuti taga kodus töötab, tegelikult äh, ja, ja inimene, kes omab väga kõrget kvalifikatsiooni, on tegelikult puudega inimene. Äh, paljud puuetega inimesed saavad ju töötada oma kodust ning seega erinevused puuetega ja puueteta inimeste vahel lihtsalt ei eksisteeri niisiis ma tahaksin öelda, et ma olen tulnud siia täna mitte ainult selleks, et mit-, kuulata neid sõnavõtte, vaid ka selleks, et teile öelda, et te võite loeta meie peale, me oleme teie liitlased, meil on ühised eesmärgid ning ma olen kindel, et meil on ühised ideed, mida kaitsta. ning sõltumata meie poliitilistest vaadetest on meil tõesti need ühised eesmärgid, nii et te võite minu kui liitlase peale loota, aitäh. Okay. suur aitäh. meie delegaadid on palju äh,, käituvad paremini kui saadikud, nad peavad kõneajast paremini kinni. järgmiseks äh, saab sõna Hispaania esindaja Äh, Jose Maria Sanchez Onger. ma tõesti vabandan, kui ma seda nime valesti hääldasin, ütleb president. ja tema esindab siis Hispaania puuetega inimeste riiklikku nõukogu. palun, teil on sõna. Eh, aitäh äh, Hispaanias on ÜRO konventsiooniga probleeme ja need probleemid valmistavad meile suurt muret me peame muutma seadust ning äh, seaduseelnõu on äh, juba välja töötatud, ma ei ole küll erialalt jurist, äh, aga kogu see juriidiline ettevalmistustöö on väga keeruline ning kõik, kõik need keerulised probleemid on tekitanud ohu, et et äh, puuetega inimeste olukord võib muutuda veelgi hullemaks. Äh, ja väga-väga raske on tihtipeale defineerida, ähm, kas asi läheb hullemaks või ei äh, sellise probleemiga on puuetega inimesed silmitsi seisnud juba pikka aega. sellised õigusaktid mitte ei soodusta nende inimeste kaasamist igapäevaellu, vaid tihtipeale tekitavad neile probleeme juurde nii et, et äh, ma ei ole päris kindel, kas puuetega inimesed on hetkel ikka piisavalt kaetud, kaitstud, me ei, me ei, me ei tea, äh, kuidas olukord muutub, kui konventsioon ratifitseeritakse, äh, siis me peame vaatama läbi, kas meie seadused on konventsiooniga kooskõlas. praegu meil on igatahes olukord Hispaanias väga tõsine. suur tänu Äh, härra Katani kommentaarid, et delegaadid on palju distsiplineeritumad siin kui saadikud, see on absoluutselt tõsi. ja loodetavasti äh, parlamendisaadikud nüüd järgivad delegaatide näidet aga nüüd järgmine sõnavõtja, palun kaheks minutiks jah, see on väga tähtis foorum siin, mul on suur au selles osaleda. ja tähtis on, et me saaksime oma õiguspäraseid eh, taotlusi siin kuuldavale tuua. Eh, eh, ja mina tahaksin viidata oma tööle libekomisjonis ja naistekomisjonis Euroopa Parlamendis ja ma tegelen puuetega inimeste probleemidega ja nende õigustega. meil on ohvrit, kuriteo ohvrite kaitsedirektiiv ja seal on üks peatükk, kus räägitakse ka puuetega inimestest ja selliste ohvrite erivajadustest ja on öeldud, et neile tuleb tagada samad õigused, mis kõikidele teistele, mis on sätestatud selles direktiivis, juurdepääs hoonetele, juurdepääs ähm, kohtuprotsessidele, juurdepääs kogu informatsioonile tuleb tagada ka puuetele inimestele ja tuleb arvesse võtta ka, et neil võib-olla on raske äh, aru saada toimuvast oma puude tõttu. eriti kui on tegemist mingi kohtuvaidlusega Eh, on vaja ka eriti mõelda ohvrite peale, kes on kuriteo ohvrid ja mm, et kui tegemist on puuetega inimestega, siis ei tohi nad teist korda ohvriks langeda. Neid on vaja veel topelt kaitsta selle vastu ja me räägime ka eh, juurdepääsust õigusele, eriti aktuaalne on see naiste puhul. Eh, tähtis on, et siin ei jääks meil mingeid juriidilisi auke ja eriti hullus olukorras on puuetega naised. see on midagi, millest me oleme palju rääkinud naiste komisjonis ja me teame, et siin on vaja veel väga palju ära teha. ja tähtis on, et me räägiksime kogu aeg nendest teemadest, mitte ainult siis, kui on puuetega inimeste päev või aasta. From... ma tänan. meil on nüüd siin parlamendtalituselt tulnud taotlus selleks, et kõnelejad oleksid näha ka ekraanidel. palun, äh, kui te oma nime nimetate, siis tõstke ka käsi, et teid kohe nähtaks siin saalis ja teile saaks kaamera suunata. nüüd on äh, sõltumatu elamise võrgustiku äh, esindaja siin, kes räägib John Evans teile oma tööst kallid kolleegid, praegu me istume siin ja arutame neid tähtsaid küsimusi Euroopa Parlamendi ruumides, samas sajad tuhanded ja miljonid meie õed ja vennad, kes on puudega, on kas vanglas isoleeritud või hoopis ära unustatud Euroopas institutsioonide poolt. Nad ei ole vabad nagu meie osalemaks Äh, nendes tegevustes, mida nad tahaksid, nad isegi ei saa valida, mida süüa või mida kanda, mida juua. ja kui nad õhtul öö, äh, voodisse lähevad, siis äh, nad mõtlevad selle peale, et need on ilma nendest õigustest, mis on teistel kodanikel riigis ja eriti on konventsiooni artikkel üheksateist sellega rikutud ja peab võimaldama, et eh, ka hooldeasutustes oleksid eh, inimesed vabad, saaksid sõltumatult elada, kui nad seda tahavad. Nemad peavad ise saama valida, kus elada ja kellega koos elada. ja kui nad tahavad, siis saavad vabalt elada kogukonnas. aga olukord on muutunud hoopis hullemaks nüüd, kus meil on rängad kasinusmeetmed mitmetes riikides kohaldamisel. ja sõltumat-, õhtul elu toetuseks ja kogukonnapõhiste teenuste osutamiseks on rahalisi vahendeid väga kärbitud ja see on ÜRO konventsiooni raige rikkumine. me kutsume üles Euroopa Parlamenti ja teisi institutsioone käsitlema kohe neid probleeme ja kutsume üles Euroopa liikmesriike täitma oma kohustust ja rakendama ÜRO puuetega inimeste konventsiooni kaitsmaks äh, nende õigusi, kellel on mingi puue ja kaitsmaks meie õigusi, vabastage meie inimesed nüüd, kohe. suur tänu selle väga tähtsa sõnavõtu eest jah, nüüd, kus meil on nii palju saadikuid kohal, on see eriti aktuaalne ja nüüd ma palun, et Maria võtaks sõna kaheks minutiks. palun. Maria Iriguen. Mari tõstis käe ka püsti, et kaamera seda näeks. aitäh, proua esimees tere tulemast kõigile. ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest äh, siin olla ja teiega rääkida. mul on üks tähelepanek. mul on üks tähelepanek välja tuua. eelmisel pühapäeval osalesin ma ühel äh, manifestatsioonil Madridis, äh, kus käsitleti probleemi, mis on seotud ähm, kärbetega eelarves. see on esimene kord, kui Hispaanias äh, on puudu, puuetega inimesed Madriidi kohale tulnud, äh, kui neil on olnud seda ka väga raske ja ning nad protesteerisid selle vastu, et kärbitakse eelarveid, äh, mis mõjutavad otseselt puuetega inimesi ning nende perekondasid kolmsada miljonit eurot on eh, see eh, kolmsada miljonit eurot on, on see summa, mis on siis kärbatud, kärbitud kuid sotsialistide valitsus, mis on olnud võimul kahe tuhande seitsmendast aastast, on eh, üritanud panna paika abi konkreetsed abid äh, kodudes äh, puuetega inimestele. ning äh, suur osa kodanikke on meil juba pensionil väga palju naisi, kes on pensionil, kes hoolitsevad oma perekonna eest, kellel ei ole sotsiaalhoolekandelt mitte mingisugust sissetulekut äh, ning kõik see äh, ähvardab äh, praegust olukorda, inimesed ei saa enam neid äh, sotsiaalkindlustusi, mis neil enne olnud. see arv inimesi, kes on puuetega, neid on väga palju, see protsent on väga suur kaheksakümmend miljonit on neid terves Euroopa Liidus, Hispaanias on neid äh, kolm miljonit. üks koma seitse miljonit on mingisuguse sertifikaadiga või tõendiga, mis tunnistab äh, nende puuet Euroopa Liidu fondid peavad olema väga tugevad, sellepärast et Euroopa Liidu fondide abil on võimalik puuetega inimestel saada abi ning neil on võimalik tunnustada nende õigusi ning väärikust. aitäh! Next uh, jah, järgmine on Austriast, Austria eh, riiginõukogus proua Helene Jammer, palun näidake käega, kus te olete. ja nüüd on teil sõna. Hello, I want uh,, ich möchte zum Thema uh, der, der Behinderungen mina sooviksin öelda paar sõna üldiselt puuetega inimeste teemal. ja eriti on mul mureks need inimesed, kes on akadeemilistel ametikohtadel, aga kelle ligipääsetavus on piiratud. ÜRO konventsioon näeb ette, et peab olema võrdne juurdepääs haridusele, kõikidel kutsealadel peab saama töötada, aga kui me räägime kõrgharidustest ja õpetajate koolitamisest kolledžides, siis Austrias on see võimatu. jah, võib saada kõrghariduse ja minna ülikooli, aga samas äh, ei ole võimalik lõppkvalifikatsiooni omandada. antakse lihtsalt sertifikaat, tõend, aga see ei anna neile õigust õpetada. on teisigi kutsealasid, mida seesama probleem puudutab. puuetega inimesed saavad küll õppida, käia ülikoolis, lõpetada oma õpingud, aga samas ei saa nad lõppkokkuvõttes tööle asuda omandatud haridusega ja puuetega inimeste jaoks on see suur probleem. Saksamaal oli üks pime kohtunik, kes kutsuti Austria ministeeriumi kohale, et näidata, et tõesti ka eh, puuetega inimesed saavad kohtunikuametis töötada. vaatamata sellele, mida öeldi, ei olnud Austria ministeerium kohe valmis tegutsema, ütles, et ta peab selle üle veel järele mõtlema see näitab, kuivõrd äh, murettekitav see olukord on mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides, et ühel pool äh, tunnustatakse, et akadeemilistelgi ametikohtadel on võimalik töötada, kui on puue, äh, kui näiteks on nägemispuue ja paljudes valdkondades on samasuguseid suuri probleeme puuetega inimesed teavad, kus piirid on ees, mida nad saavad teha ja mitte, aga nad tuleb kaasata täiel määral. Thank you very much. suur tänu. aitäh, et pidasite ka kõneajast kinni. nüüd ma palun, et proua Rosa Esteras Euroopa Parlamendist võtaks sõna kaheks minutiks. Eh, eh, aitäh, ma üritan teha väga lühidalt. asjaolu, et te olete kõik täna siin, näitab äh, näitab väga paljudki ning et paari päeva pärast on tulemas äh, ka puuetega inimeste päev, näitab meile seda, et meil on võimalik äh, ÜRO konventsiooni ette ellu rakendada tegemist on sellega, et me oleme ühendatud äh, ning et äh, puuetega inimeste kollektiiv saab äh, meie missiooni edasi viia niimoodi, et ÜRO konventsioon oleks ellu rakendatud. mina olen ka regionaalkomisjonis liige ning me töötame väga palju sellel nimel, et ühtekuuluvusfondid ning sotsiaalfondid saaksid aidata puuetega inimesi selleks, et meil oleks võimalik ka konventsioon konventsiooni õigesti rakendada. mittediskrimineerimine peab olema läbiv horisontaalne põhimõte eri liikmesriikides ning eri fondide puhul ning ligipääsetavuse, ligipääsetavuse küsimus peab olema põhiküsimus, rääkides fondide kasutamisest. ning äh, nagu äh, on ka eile si-, öeldud, siis puuetega inimesed, äh, neil ei, nende põhiprobleem on ühiskonnas, sellepärast et ühiskond ei mõista seda, et on vaja tõkked kõrvaldada sellisel moel, et me kõik võiksime olla võrdsed ühiskonna ees, et me võiksime rea-, ähm, siis ÜRO konventsiooni rakendada ning seda ära kasutada. Hispaania valitsus, äh, nagu te teate, siis mina äh, olen Rahvaparteist äh, ent äh, kõik valitsused, eriti aga Hispaania oma, peab tegema suurema sammu edasi selleks, et edu saavutada. Hispaania valitsus teeb praegu tohutuid jõupingutusi selleks, et kriis ei viiks meid hoopiski tagasi ning me peame tõstma oma häält ning aitama valitsust, et sel teel edasi minna, aitäh! suur tänu! nüüd järgmine kõneleja tuleb Itaaliast Itaalia puuetega inimeste foorumiselt palun, kaks minutit, härra Giamberto aitäh, konventsioon ähm, muudab väga palju kogu raamistikku ning lõpp, äh, lõppude lõpuks oleme nüüd ühiskonna võrdne osa ning ühiskonna osana peame me saama kasu ka arengu äh, prioriteetidest. praegu aga see ei toimu, sellepärast väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides äh, kärbitakse just meie nimel esimeses reas, kuigi meid peaks kõigepealt toetama ning me peame muutma arusaadavaks, kuidas puuetega inimesi inimesi aidata. konventsioonis on kirjas see, et puuetega inimesed muutuvad puuetega inimeseks sellepärast, et nende eh, igapäevaelus eh, peavad nad eh, põrkuma vastu erinevate tõketega igas eluvaldkonnas. ühiskonnal on vastutus vahele sekkuda ning need puuded kõrvaldada. tegemist ei ole ainult sanitaarküsimustega, vaid sotsiaalküsimustega. lisaks sellele Ehm, puuete ennetamine on ühiskonna üks põhipunkte. viisteist eh, protsenti eh, kodanikest on praegu Euroopa Liidus puuetega ning eh, see tähendab seda, et ühiskond Liit äh, võib ise muutuda puudega ühiskonnaks, kui ta ei hakka vastu võtma korralikke poliitikaid, mis aitaks äh, elu edasi arendada. meie peame olema osa sellest arengust, sellepärast et paraku praegu meilt, äh, meil on samad kohustused, aga samu õigusi meil ju ei ole. ning sellest vaate, vastu vaadates me rõhutame, et ähm, parlamendiliikmete kohalolek näitab seda, et meil on os-, oskus äh, olla esirinnas ning oskus olla tõukejõuks äh, selleks, et edasi minna. kõik siin saalis, aulas on erinevad ning kõik liikmesriigid on äh, erinevad ning mm, seega me tahame, et ühiskond meie õigustele teistmoodi reageeriks ning neid arvesse võtaks, aitäh uh,! Thank you very much! suur tänu! nüüd ma palun, et härra Novak Austria riiginõukogust, eh, puuetega inimeste riiginõukogust nüüd sõna võtaks. suur tänu, proua president. mu daamid ja härrad, lugupeetud saadikud delegaadid. ma tean, et seda on täna juba mitmel puhul rõhutatud, aga meil on vaja kõikehõlmavat diskrimineerimise vastast äh, õigust ja seadusandlust ja diskrimineerimise vastane direktiiv Euroopa Liidus on vajalik ja äh, teeb võimalikuks selle, et ka puudega inimesed saavad sõltumatult elada ja garanteerib eh, puuetega inimeste õiguste kaitse kõrgemal tasemel. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, mida öeldi aastal kaks tuhat kolm. Eh, nimelt üks delegaat siinsamas kolleeg Mihhail Krispo, kes paraku traagiliselt hukkus käesoleval aastal, rääkis just nendest samadest asjadest. A... suur tänu ja nüüd on meil Ungari esindaja sõna võtmas ja ma loodan, ma nüüd hääldan õigesti, härra Daniel Reeka, Ungari puuetega inimeste föderatsioonist, palun Tisztelettel köszöntök mindenkit. Horvátné és Somogyi Ildikó vagyok. Suur tänu. mina esindan siin neid inimesi, kellel on õpiraskused ja ma tahaksin öelda paar sõna laiemalt puuetega inimeste äh, probleemide kohta. täna me arutame siin ÜRO konventsiooni ja see on eriti aktuaalne nende inimeste jaoks, keda mina esindan. artikkel kaksteist ja artikkel üheksateist eh, eh, on midagi, mille vallas meil on kogunenud teatud kogemused. Eh, toetatud otsuste langetamine ja õigusvõime. Nendes valdkondades on väga palju vaja veel ära teha ja me peame Äh, vaatama aga, kuidas äh, õigusala esindajad kõigesse sellesse suhtuvad. kell kaks, artiklis kaksteist räägitakse õigusvõimest, artiklis üheksateist on sätted, mille vallas me oleme näinud Ungaris teatud edasiliikumist. Ungari valitsus on vastu võtnud strateegia äh, laiendamaks nende sätete kohaldusala ja on tublisti edasi liigutud Eh, puuetega inimese strateegia peab käsitlema ka eh, abistatud elamise temaatikat ja eh, tähtis on, et siin oldaks võimalikult paindlik. meie arvates on väga tähtis seda, lähenemisviisi toetada ja esimest korda on meil Ungaris nüüd loodud abistatud elamise mudel ja meil on väga tähtis programm käivitunud ja me loodame, et tulevikus saab olema palju selliseid kohti, kus saab abiga elada iseseisvalt. Like ja nüüd härra Boris Sustar-Tšitšitš, ma ei ole kindel Tar-, Sustarčitš Sloveenia eh, riiginõukogust saab nüüd kaheks minutiks sõna ja järgmine sõnavõtja on meil Prantsusmaalt, kes saab juba valmistuda. nii et härra Sustatš, palun, nüüd on sõna teil. suur tänu praegune finants- ja majanduskriis suurendab meie raskusi ning mõjutab ka seda, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid funktsioneerivad. see mõjutab kõiki liitusid, organisatsioone, kõik kõiki puuteliike ja puuetega inimeste organisatsioonide finantseerimine on väga ebastabiilne ka kõik äh, baastasandil praegu. nii et Euroopa Liidus oleks vaja ette näha rahalised vahendid, mis tagaksid, et need puuetega inimeste organisatsioonid saaksid miinimumtasemel edasi funktsioneerida ja Euroopa Komisjon äh, peaks koostöös Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga töötama välja sellekohase ettepaneku. Sloveenia puuetega inimeste liikumine on saanud tugineda uuele õigusaktile ja seal kajastatakse ka rahastamist riigieelarvest ning tähtis on, et me saaksime öö, oma käsutusse rahalised vahendid oma tegevusse finantseerimiseks. meil on väga palju erinevaid meetmeid. me samuti toetame abistajaga iseseisvat elamist. samas me näeme, et olemasolevat süsteemi tahetakse eh, nagu lõhkuda ja tahetakse meilt ära võtta meie käsutuses olevad rahalised vahendid ja tahetakse neid suunata mitte meie kaudu, vaid otse riigieelarvest ja siis hakkavad ametnikud meie vajaduste üle otsustama ja finantseerimise üle otsustama. minu arvates see ei ole äh, vastavuses ÜRO konventsiooni sätetega ja sellepärast ma loodan, et meie resolutsioon võetakse vastu ja see mõjutab edasisi arenguid. suur aitäh! ja nüüd saab sõna härra André Fertier, kes esindab Prantsusmaa puuetega inimeste rahvusnõukogu ja Ingrid Bormann Rootsist on järgmine kõneleja daamid ja härrad, kallid sõbrad, kultuurilised õigused, millele viisatakse konventsiooni artiklis kolmkümmend, on väga oluline element. me peame välja pääsema kriisist majanduskasvu läbi, aga sellise majanduskasvu läbi, mille puhul arvestatakse ka inimõigusi. inimõigused peavad olema meie ühiskonna keskmes. mis puudutab kultuuriliste õiguste rakendamist, siis tuleb tõdelda, et on toimunud eh, edusamme eh, riiklikul tasandil ja ka kohalikul tasandil, aga siiski edusammud ei ole veel piisavad. muuseas, heade kogemu-, head kogemused eh, on selles vallas ju olemas ning Ähm, praeguses ülemaailma, ülemaailmastumise olukorras on äh, väga kerge neid ju ka vahetada äh, paljud äh, puuetega inimesed aga on kaotanud oma sõltumatuse ning neil puutub täielikult juurdepääs kultuurielule. tule ja seetõttu me sooviksime, et luuakse selline töörühm, kuhu kuuluksid parlamendi esindajad, komisjoni esindajad, puuetega inimeste liikumiste esindajad ja eksperdid, et töötada välja need viisid, kuidas saaks seda konventsiooni järgida kultuuriõiguste vallas ning äh, mida saaks paremini teha konventsiooni ellurakendamiseks selles küsimuses. Äh, me võime näiteks siin kõnelda juba äh, sellest, äh, kuidas äh, näiteks koolitada inimesi, kes töötavad kultuurisfääris, äh, kuidas koolitada neid nii, et nad muudaksid kultuuriteosed ka puuetega inimestele kättesaadavamaks. me peaksime parandama ka näiteks rahastamisvõimalusi riiklikest rahastamisallikatest ning Eh, sõlmima näiteks selliseid lepinguid kultuuriteostele juurdepääsu parandamiseks, eh, nii et, et kõigil inimestel oleks neile tõesti juurdepääs ja samuti tuleb toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni eh, kultuuriteostele läbi ligipääsetavuse parandamise valdkonnas. ja ärgem unustagem seda, et juurdepääs kultuurile on eeltingimus selleks, et oleks inimesed kaasatud ka kutseellu, koolituse valdkonda ja Äh, sellel on väga oluline mõju inimeste elule. Äh, niimoodi me viime täielikult ellu mittediskrimineerimise ja võrdsuse põhimõtted, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna Ingrid Burman Rootsist kaheks minutiks ja siis Giovanni Padovani Itaaliast suur tänu. me oleme siin rääkinud konventsioonist, me oleme sellega tegelikult aktiivselt aastast kaks tuhat kaheksa. meil on valitsuselt aruanne tulnud seirekomisjonile, aga meil on kaks erinevat aruannet, vaatamata väga auahnetele eesmärkidele Rootsis ja sellele, mis on kirjas konventsioonis, samas tegevuspoliitikad, mis on suunatud puuetega inimestele, on tegelikult vähikäiku teinud. siin on veel väga palju ära teha süsteemi reformimiseks, me näeme, et toetat-, et, et eh, uued ehitusstandardid on praegu arutusel institutsioonide jaoks, aga nõuded on vähenenud ja samuti on vähendatud toetusi, mida makstakse puuetega inimestele ja äh, abigi on kahanenud. Äh, praegu äh, paljud on sunnitud ennetähtaegselt ka pensionile jääma raske olukorra tõttu. tähtis on pan-, teha lõpp diskrimineerimisele ja halvale ligipääsetavusele. ühelt poolt jah, on poliitilised ambitsioonikad eesmärgid, aga samas on ka Rootsil väga palju veel ära teha selleks, et konventsiooni sätteid täita. nüüd, mida me ootame Euroopa Liidult, Euroopa Parlamendilt, me loodame, et Euroopa Liit tõsiselt hakkab konventsiooni ellu rakendama kõikides nendes valdkondades, kus Euroopa Liidul on pädevus ja tähtis on, et Euroopa Liit oleks eh, proaktiivne ja eestvedaja, eh, seismaks hea selle eest, et liikmesriigid täidaksid oma kohustusi eh, vaatamata suurtele auahnedele eesmärgile Rootsis paraku, aga meie kogemused näitavad, et reaalsus jääb eesmärkidest maha. meil on vaja seiret teostada Euroopa Liidu tasandil, sest puuetega inimeste liikumine tuleb täielikult hõlmata seireprotsessiga ning meie oma valitsusasundused ei suuda garanteerida täielikku sõltumatust Eh, nii et me tahame veel lisada protokolli omapoolse avalduse selle kohta. I... aitäh. nüüd ma hakkan rääkima itaalia keeles. Giovanni, palun, et sa veel oleksid natukene aga kannatlik, sellepärast et ähm, härra Niccolo Rinaldi, kes viimasena peaks ähm, rääkima, aga peab nüüd hakkama rääkima, sest ta peab varem ära minema, seega Niccolo Rinaldi äh, ning eh, siis eh, läheme Giovanni Padovani juurde, niisiis palun, Nikolai Rinlandi aitäh, eh, ma tänan teid selle võimaluse eest, et saan siin olla ning sellel üritusel olla. ma ootasin kannatlikult oma sõnavõttu minu sõnavõtt pidi ju aset leidma kaksteist kümme, aga siiski, mul on aega ja ma olin kannatlik. olen eh, ka parlamendi suuruselt kolmanda fraktsiooni aseesimees, need on siis ALDE fraktsioon, liberaalid ning minu arvates see tänane üritus on suurepärane ka teised minu fraktsiooni kolleegid on äärmiselt aktiivsed eh, puuetega inimeste õiguste kaitsmisel, kuid ma leian, et parlament, Euroopa Parlament Äh, vabandust, puuetega inimeste parlament äh, on üks väike, aga suur samm kvaliteedi äh, poole ning see üritus paneb paika selle, et puuetega inimesed saavad osaleda Euroopa Liidu institutsioonide töös, parlamenti ju valitakse demokraatlikult, tegemist on ähm, institutsiooniga, millele mõjub väga hästi sellise tänase ürituse korraldamine või siin kohalolek, me kuulame seda, mida teil ära öelda, sellepärast muidu vastasel juhul me muutuksime elevandiluu torniks, aga meie ju oleme inimeste koda, ning me peame kaitsma neid inimesi, kellel on, kes on haavatavamad, kellel on rohkem vaja abi ning äh, meil on võimalik anda äh, puuetega inimestele täielik kodakondsus läbi meie demokraatlike institutsioonidega mina võtsin kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Parlamendi valimiste äh, kampaaniast osa ning äh, Carlo Rossetti, kes oli siis üks puudega inimene, äh, tegi minuga koostööd ning kampaania ähm, äh, kampaania andis väga palju tema kohalolek juurde, ta jõudis sellepärast, et ähm, nad peavad kinni erinevatest kohustustest ning äh, sõnum, poliitiline sõnum kandus väga kiiresti äh, edasi. puuetega inimeste osalemine poliitikas peaks olema rohkem toetatud, sest siin on tegelikult väga palju puudusi, millega tuleks äh, tegeleda. siin on, me peaks Euroopa Parlamendis peaksid olema võrdselt esindatud kõik ühiskonnakihid ning puudega inimestel ei tohiks äh, olla tunnet, et neid diskrimineeritakse selles vallas viimastel aastatel on puudega inimeste õiguste alal toimunud väga suuri samme, ühiskond on sellest rohkem teadlikumaks saanud, meil on selja taga sajandeid diskrimineerimist, tuletagem meelde, kust me tuleme, me oleme pärit keskajast, kus puudega inimesed olid põllu all, neid rõhutati, pandi neile süükoorem peale, see oli lausa nähtud patuna ning meil on olnud selja taga väga pikk aeg, ähm, siis periood, mille abil ähm, teadus on äh, üritanud äh, vähendada seda, seda suurt lõhet äh, siis puudega inimeste ning teiste vahel ning üheksateistkümnendal sajandil said kahekümnendal sajandil siis said väga paljud puudega inimesed ka holokausti osaliseks, mis on suur häbi Euroopale. lugupeetud äh, parlamendisaadik, palun lõpetage, ütleb esimees. jah, äh, kohe lõpetan. nüüd aga me peaksime alustama sammuga, sammudega, mis oleksid palju nõudlikumad ning teie kindlasti teate seda meie ees olevad väljakutsed ei puuduta ainult seda, et me peame õigusaktid paika panema liikmesriikide tasanditel või ka institutsioonide tasanditel, seda kah peab tegema, kuid me peaksime vaatama, et rakendamine oleks harmooniline, eh, harmoneeritud kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis. me peame jälgima liikmesriigiti väga tähelepanelikult seda, mis seal toimub, et ei oleks mingeid erinevusi. praegune kriis ohustab eh, neid samme, mis me oleme siiamaani juba suutnud ette võtta, neid, e-, seda edu, see edu on eh, ohu all puudega inimeste integreerimine peab, eh, puudega inimeste abi peab jätkuma. me tegemist on küsimusega, mille puhul minu arvates me paneme paika oma inimeseks olemise. tegemist on parameetritega, mille abil on võimalik mõõta ära meie tsivilisatsiooni ning vaata paika Euroopa Liidu identiteet ise. head tööd teile! aitäh! nagu te näete, näete, me oleme juba ajagraafikust maha jäänud äh, ning äh, me lükkame nüüd edasi äh, Herman von Rompuy sõnavõtu, kes on siis ülemkogu president ning seega on meil kõnelejatele rohkem aega veel praegu jäänud, et anda neile võimalus, kui tõlgid on nii lahked ning jäävad veel kümneks minutiks siia nii et äh, me läheme edasi kuni kaksteist neljakümne viieni, siis aga peatume, sest äh, tõlkidel on äh, siis vaja minna lõunale. seega ma annan sõna härra Giovanni Padovanile ning siis Iirimaa esindajale ning palun, Giovanni Padovani, palun kaheks minutiks. aitäh! ennekõike ma tahaksin puudutada seda keelekasutus, mis paneb paika meid kui puudega inimesi. ma kuulsin siin äh, itaalia keeles sellist väljendit teistmoodi äh, võimekad. Äh, meie Itaalia kolleeg, siis Euroopa Parlamendi saadik, võttis kasutusele sellise, sellise sõna ning see on palju parem sõnakasutus, sellepärast sõnakasutus on tegelikult äärmiselt äh, oluline, et tavaliselt kui me räägime puuetest äh,, siis äh, peab äh, seda väljendit äh, alati kasutama, sest see need e erineva võimekusega väljend siis ei ole tegelikult korrektne, sest puudega inimesed, see väljend äh, käib läbi kõikide ametlike dokumentide ning resolutsiooni eelnõus, mida me siis täna äh, vastu võtame, on mitmeid olulisi punkte, eriti kahekümne seitsmes punkt, mis räägib tööhõivest ning seal on pannud, pandud paika see, et puuetega inimeste õigus tööhõivele peab olema garanteeritud ning seda institutsioonide tasandil. Euroopa parla-, parlament äh, parlament liit äh, on siis esimene institutsioon, mis äh, on puuetega inimestele kuulutanud välja praktikavõimalused, on äh, paig-, pakutud siis kolmeks aastaks võimalus ähm, siin töötada ehkki see, tegemist on väga väärtusliku algatusega, seda praegu enam ei ole, ning äh, konventsiooni kahekümne seitsmes artikli, kui me selle raames seda vaatame, siis me näeme, et seal on täpselt paika pandud, et avalikes asutustes äh, tuleb äh, puudega inimesi just eriti tähele panna, neid tööle võtta ning Euroopa Parlament väljendab meie kodanike tahet ning Euroopa Parlament peab siis näitama eeskuju ja näitama oma poliitikaga seda, et puuetega inimesi võetakse siia tööle sest me ei ole ainult mitte puudega inimesed, vaid meil on ka mitmeid pädevusi ning äh, seega ei tohiks mingit diskrimineerimist äh, toimuda, aitäh. aitäh. meie järgmine kõneleja on Iirimaalt, härra Dan Bailey, palun. ma tahaksin teile kinnitada, et kõik need küsimused, mida me täna arutame, äh, on äh, küsimused, mis on kriisiga seotunud. paljud äh, toe, palju sellest toetusest, mis me oleme saanud, on olnud riiklik toetus, aga väga paljud toetused, millele meile seaduste järgi on õigus, jäävad mak-, maksmata Äh, kuna äh, väga paljudel toetustel ei ole ka seaduslikku alust, siis ei saa me ka kohtusse pööra, pöörduda. ja just seetõttu äh, toetame me seda, et eelarves arvestatakse rohkem puu-, puuetega inimestega. praegused eelarvekärped igatahes mõjutavad meie igapäevaelu iga aspekti. me peame nõudma, et Iiri valitsus maksaks meile välja need toetused, millele meil on õigus ja seda väga oluline on, et see konventsioon, ÜRO konventsioon rakendatakse ellu niipea kui võimalik, aga see tähendab ka seda, et Iirimaa valitsus peab vastu võtma seadused ning äh, võib-olla peaks parlament kasutama, äh, avaldama survet valitsusele, et need vajalikud seadused võetaks vastu nii kiiresti kui vajalik, aitäh! suur aitäh! järgmisena äh, proua Rika Ungarist. ja siis Austriast Hans-Jürgen Kross. ja aga nüüd siis Ungari esindaja. suur aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. daamid ja härrad, Ungari ratifitseeris ÜRO konventsiooni juba aastaid tagasi, aga alles praegu hakatakse Äh, Ungaris äh, hooldusasutuste probleemiga tegelema. Äh, need inimesed, kes on seotud puuetega inimestega, tahaksid öelda kahte asja. nimelt puuetega inimesed ja puuetega inimesi esindavad organisatsioonid suudavad ainult väga piiratud määral äh, parandada puuetega inimese osalust. me peame aru saama sellest, et Äh, et see põhimõte mitte midagi meie kohta ilma meieta vajab tõesti ellurakendamist. ma äh, olen mures, et äh, puuetega inimestel ei puud-, ei ole vaba valikut selle üle, kus elada nende valikuvabadust ei arvestada, väga paljud inimesed, kolmkümmend, viiskümmend inimest näiteks, on äh, suur, sunnitud Ungaris elama äh, hoolduskeskustesse ja see on täiesti vastuolus konventsiooniga. aitäh ja aitäh ka, et kõneajast kinni pidasite. mul on väga kahju, aga siinsed äh, reeglid näevad ette, et me peame lõpetama meie hommikuse osaistungjärgu. saan anda sõna veel vaid ühele inimesele ja ülejäänud delegaadid, kes on sõna soovinud, saavad sõna täna pärastlõunal. aga ma päris kindlalt seda teile ka lubada ei saa. ja president tänab ka tõlke, kes on jäänud kauemaks, kuigi nende tööaja piirangud nõudsid lõpetamist juba kaksteist kolmkümmend. ja nüüd saab sõna siis Austria esindaja Hans-Jürgen Kroos. härra Kroos, teil on sõna Äh, lugupeetud äh, president, äh, kallid kolleegid, mina tahaksin kõnelda tänasest Euroopast. kui mõelda sellele, et üks kolmandik Euroopa Liidu eelarvest läheb struktuurifondidele ning me üritame luua homset Euroopat, ja kui vaadata neid tohutuid äh, vajadusi, mis Euroopal on, siis sellest, äh, seda raha kindlasti ei kasutata sellisel moel äh, nagu vaja. kõik, mis me ehitame, see uus Euroopa, on Euroopa, mida me ei ehita mitte kõigi jaoks, mitte kõik ei saa seda Euroopat täiel määral kasutada, neil ei ole sellele täielikku juurdepääsu loomulikult me peame võitlema tööpuuduse vastu, me teeme seda, aga samas me ei hoolitse selle eest, et meil oleks, et näiteks puuetega inimestel oleks juurdepääs oma töökohtadele. struktuurifondide raha on mõeldud kogu Euroopa rahvale, ka meie oleme osa Euroopa rahvast Äh, mõnikord meid lihtsalt äh, kutsutakse üritustele, et äh, meile, et me oma arvamust avaldaksime, aga meie osalust ei hüvitata kuidagi, meile ei maksta selle eest, ometigi on meie töö sama väärtuslik kui nende töö, kes ei ole puuetega me tõesti peaksime sellele mõtlema ja me peaksime hoolitsema selle eest, et kõik need toetusefondid äh, läheksid kõigepealt just nimelt meie organisatsioonidele, nendele organisatsioonidele, mis tegelevad puuetega inimeste probleemidega. antud hetkel on meie suutlikkus äh, see, nendest fondidest raha saada väga-väga piiratud ja seetõttu äh, on takistatud ka puuetega inimeste juurdepääs tööturule. ärgem unustagem, et Euroopa pole ainult majandusühendus see on ühendus, kus on äh, väga palju rahvast, kaheksakümmend miljonit eurooplastest on puuetega. aitäh. suur aitäh. Äh, nüüd lõpetame oma hommikuse osa istungjärgu. Äh, meil toimub nüüd lõunasöök, see on esimesel korrusel Yehudi Menuhini saalis ja palun tulge siia sellesse saali tagasi kell kaks kakskümmend nii et, et me saaksime siis öö, äh, oma tööd jätkata ja oma hilinemise tagasi teha, aitäh! suur aitäh!